Bien, chers collègues, je vous propose. armsad kolleegid, ma teen ettepaneku, et äh, te otsiksite üles mõistekohad selles äh, omapärases saalis või vähemalt äh, komisjoni koosoleku jaoks omapärases ruumis. see on Brüsseli elu omapära, rohkem ma ei kommenteeriks. ja kuna esimesed äh, sõnavõtjad on äh, kohal, siis me võime alustada. esimene punkt, päevakorra kinnitamine, on äh, tehtud ettepanek, et vahetada ära punktid kolm ja kuus. kui keegi vastu ei ole, siis me nii ka teeme, muudame päevakorda vastavalt. punkt kaks, juhataja teadaanded. ma tahan, mul on kolm teadaannet. esimene puudutab härra Tserkase raportit äh, restruktureerimise kohta koordinaatorid soovisid, et neil oleks võimalik äh, kasutada ekspertide ähm, arvamust äh, ja ekspertuuringut, mis puudutab selle õigusakti euroopalikku lisandväärtust ja meie äh, üheksanda oktoobri koosolekul siis toimub vastav äh, äh, esitlus ja me lükkame Tserkase raporti hääletuse novembri algusesse ja punktis B on öelda, et meie koosolek kantakse nagu tavaliselt internetis üle. ja kolmas punkt, ma oleks pidanud sellega alustama, sest see on kõige meeldivam. ma teen ettepaneku, et äh, homme me tervitaks meie, äh, et homme me, me tähistame meie äh, kaastöötaja Mositsa äh, lahkumist. Äh, meil on küll väga kahju, et ta meie hulgast lahkub, aga meil on homme vastuvõtt. ning nüüd lähme kuuenda päevakorrapunkti juurde ja ma annan kohe sõna härra Toomas Mannile selleks, et ta tutvustaks meile kompromissettepanekuid A kuni L, mis on teile välja jagatud ja me nüüd äh, tegeleme siis äh, õhusõidukite maapealse teenindusega, tegemist on tekstiga, mida me homme hääletame ja sõna on raportööril. aitäh, e, proua esinaine eelmisel nädalal Strasbourgis meil oli palju kohtumisi, mõned olid kahepoolsed ja oli ka üks ühine koosolek ning äh, selgus, et äh, me kõik äh, pidime piiri, oma piire testima selleks, et kokkuleppele jõuda. ma tean, et see ei ole kunagi lihtne ning nende kompromissettepanekute osas me leidsime äh, kokkuleppe, kas äh, see püsima jääb, see sõltub äh, teiste, mm, teiste fraktsioonide ettevalmistavatest kohtumistest, kaks fraktsiooni ei osalenud, rohelised ütlesid, et nad tahavad äh, olla ette, Euroopa Komisjoni ettepaneku vastu, nii et me lõpuks ei tea, kas rohelised hääletavad selle poolt, mis me üritasime kompromissi ettepanekute kaudu saavutada ning ähm, ma küsin, et kui me ei saavuta kompromissi, siis äh, mis oleks äh, selle tulemuseks? selle tulemuseks oleks see, et äh, transpordikomisjon oleks ainsana vastutav ja kõik need asjad, mille osas me oleme, mille kallal me oleme tööd teinud, töötajate õigused äh,, ettevõtete üleminekud ning koolitusküsimused, mis meie meelest on äärmiselt olulised, et äh, nii, need asjad raportööris äh, ei äh, leiaks kajastamist, et kuna me tugineme artiklile viisteist, meie jaoks on oluline, et töötajad ei peaks kannatama töötasu dumpingu all, et töökohad ei kaoks ja me ei saa ju öelda, et olukorrad oleksid, olukord oleks parem siis, kui meil oleks rohkem pakkujaid, kelle puhul me ei tea, mil-, mida nad meile tagavad. ning veel üks asi, äh, olukorrad äh, lennujaamades on väga erinevad, me ei saa kõigile pakkuda välja ühesugust lahendust, me loomulikult soovime äh, kaitsta töötajaid, see on äh, äärmiselt oluline. ja need küsimused, milles me olime erimeelsustel, oli, et äh, millistes valdkondades peaks see äh, õigusakt kehtima. komisjon ütles, et me peame, saame käsitleda üksnes neid valdkondi, kus konkurentsi piiratakse, et me ei saa seda laiendada, aga me kompromissi raames ütlesime, et me kutsume üles liikmesriike kontrollima, et kas teisi valdkondi lisaks olemasolevale neljale ei saaks äh, kaasata, nii et me paneme äh, selle otsustuse liikmesriikide kätesse ning äh, töökohtade garantii, kui ettevõte maha müüakse, me nimetame seda ülevõtmise reguleerimise direktiiviks. meil on äh, väga hea kompromiss saavutatud, tegemist äh, on kompromissiga A, mis äh, tegelikult on kõige olulisem meie kompromisside hulgas. E, e, ülevõtmise garantii on äärmiselt oluline ning veel äärmiselt oluline on kompromiss C. E, vajalik on esmakordselt anda töötajatele õigus näha riigihanke dokumente, kui otsitakse uusi teenusepakkujaid. et me tõesti soovime parandada läbipaistvust ning punktis D peame oluliseks seda, et kvali-, et me loomulikult peame tööle võtma kvalifitseeritud töötajaid, aga et vastava kontrolliga tegeleksid pädevad asutused, mitte ainult üks ametiasutus, vaid me hoolitseks selle eest, et et võttes arvesse erinevaid olukordi liikmesriikides, ütleme, et vastutavad ametiasutused peavad koostöös lennujaamade operaatorite ja eh, tööturupartneritega eh, kontrolli teostama ning viimane asi, mis on oluline, ma tahtsin keskenduda meie, meie jaoks kõige olulisemate küsimustega ning me küsisime, et milline peaks olema koolituse äh, aeg, äh, mõned ütlesid, et kahepäevane koolitus äh, ei ole piisav. me, meie maapealse teeninduse kvaliteet võib olla väga erinev, nii et kaks päeva ei ole kuidagi piisav ja meie ettepanek oleks viiepäevane koolitus. Äh, kvaliteet, mis puudutab spetsiifilisi teste, spetsiifilisi koolitusi Need tuleb põhimõtteliselt harmoneerida Euroopa Liidu tasandil, aga see mm, tase, äh, ohutuse tasu, tase ja seda mm, töötingimuste äh, küsimused, neid peavad liikmesriigid ähm, otsustama. meil on vaja seda, et toetaks, toetataks sotsiaalset Euroopat, Euroopa oleks õiglane. me oleme selle kallal tööd teinud ning ma loodan, et need kompromissettepanekud, mis me Strasbourgis sõlmisime, äh, saavutavad ka toetuse ja et me saame lõpuks öelda, et me oleme äh, toetanud ähm, töötajate olukorra parandamist, et äh, tegemist ei ole lihtsalt sellega, et me paneme lati nii, nii madalale, et kõik saavad äh, läbi, vaid me tõesti peame püüdlema sotsiaalse Euroopa saavutamise poole, aitäh. aitäh, Jutu Steinruck, palun. aitäh, esinaine algatuseks ma ütlen, et ma olen väga pettunud äh, kompromiss läbirääkimistel saavutatu osas ja ma pean ütlema, et kui ma kuulasin ähm, fraktsioonide väiteid äh, enne koosolekut, siis äh, see on väga kaugel sellest, mis me lõpuks saavutasime. Toomas Mann selgitas seda olukorda, milles mina praegu olen, et kui me hääletame selle raporti vastu, siis äh, tekib oht, et töötajate kaitse on veelgi äh, madalamal tasemel kui komisjoni ettepanekus ette nähtud, seetõttu Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon töötajate huvides äh, hääletab lõppkokkuvõttes selle raporti poolt, aga ma loodan, et täiskogul ja hiljem komisjonis mm, lükatakse see ettepanek tagasi Eh, asi ei saa olla nii, et me ainult teatavaid töötajate kategooriaid saame ettevõtete ülevõtmisel kaitsta. ja väga raske on nende kompromisside alusel taluda seda, et meil on esimese ja teise klassi töötajad ühes ja samas ettevõttes. meil on nüüd äh, Äh, siin selline sõnastus, et peaks, võiks, see on parem kui äh, mitte midagi, aga enamus siin äh, osalejatest on nii majandusele orienteeritud, et mingit paremat tulemust ei olnud võimalik saavutada. oluline on ähm, kollektiivlepingute küsimus, ka see oli palju raskem, kui ma oleksin arvanud ka kollektiivlepingutest kinnipidamine alltöövõtjate puhul ja töötingimustest kinnipidamine, ka see on väga nõrk kompromiss. mind rõõmustavad äh, ka need, äh, mind rõõmustavad need äh, koolitust puudutavad sätted, millega liikmesriigid peavad arvestama äh, arvesse tuleb võtta ka eritingimusi erinevates lennujaamades. ma arvan, et me kõik peaksime ar arutama seda, et mida tähendab sotsiaalne Euroopa töötajate jaoks tühje sõnu me ei peaks tegema selleks, et ähm, silmakirjaks töötajaid äh, liberaliseerimise eest kaitsta. Nadja Hirš, palun. aitäh liberaalide jaoks äh, on ka, on see teema väga raske teema, sellepärast et me pooldame suuremat konk-, konkurentsi ja liberaliseerimist, aga me saame aru äh, sellest probleemist, et tegemist on töötajatega, kes äh, töötavad sektoris, kus palgad on osaliselt väga madalad ja nende olukord on halb, aga sellest hoolimata me paljusid kompromisse toetada ei saa mida kolleeg Mann täna meile esitas. üks põhjus on strateegiline. kindlasti saavutatakse siin komisjonis enamus, aga me peame minema ka täiskogule ja kui siin mõningate teemade puhul minna liiga kaugele, siis mina kardan, et täiskogul ka kogu see temaatika läbi ei lähe, nii et mm, see on lihtsalt argument, mida ma tahaksin siin mainida, et te saaksite järgele mõelda selle üle. ning teine teema, millega meil on probleem, on just nimelt need üleminekud me oleme nõus, et äh, need valdkonnad, kus praegu on piiranguid, äh, et liikmesriikidel peaks olema võimalus ise otsustada, kas nad teevad ettekirjutusi või mitte, aga praegune ettepanek äh, sunniks ka neid liikmesriike, kes on juba läinud kaugemale siseturul, tagasi minema, nii et see on asi, mida me ei saa teha, võttes arvesse ka liikmesriikide suveräänsust ja ma arvan, et liikmesriikidel on väga hea ülevaade oma tööturust ja nemad saavad otsustada, et kas seda on vaja või mitte, nii et neid kompromisse, mis seda teevad, puudutavad, ei saa me toetada ning teine aspekt, äh, mida tahaksin mainida, puudutab haridust. meie liberaalidena oleksime olnud äh, nõus äh, minema kaugemale ja nõudma kohustuslikku viiepäevast koolitust. ja kuna ma arvan, et tegemist on töötajate rühmaga, kus koolitus ja jätkukoolitus oleks äärmiselt olulised selleks, et äh, luua turvalisi töökohti. Äh, me peaksime, peaksime äh, minema, tegema selle sammu ja, ja nõudma sellist koolitust ja see kompromiss väljendiga should peaks äh, me saame seda toetada, aga meie jaoks oleks võimalik minna kaugemale. me tahame, et maapealne teenindus oleks kvaliteetsem ja seni ei ole koolituse tase olnud ilmselt piisav ja minu meelest on see väga kummaline, kui me ütleme, et kaks päeva sellest, see on enam-vähem piisav ja liikmesriigid peavad vaatama, et kus nad midagi parandada saaksid, et me kas peame tuvastama, et me tahame, et kvaliteet paraneks ja siis me peame ka investeerima äh, koolitusse. meie oleks liberaalidena läinud äh, pigem seda teed, me toetame teie kompromissi, aga meie oleks eelistanud, et see oleks olnud ambitsioonikam vahel on kompromissidele jõudmine raske. Toomas Hendel, palun. ma saan olla nõus sellega, mida kolleeg, ma saan jätkata sealt, kus kolleeg Hirš lõpetas. kui me, kui me väga oluliste teenuste puhul näeme ette kahepäevase koolituse, siis ja, ja võttes arvesse, kui oluline on turvalisus, siis viis päeva on, viiepäevane koolitus on miinimum, millega me saaksime nõus olla, nii et ma olen nõus kolleeg Hirschiga. aga ma tuleks tagasi alguse juurde, ma viitaksin meie aruteludele kuulamistel ja siin komisjonis, mis puudutasid selle direktiivi sisu ja meie jaoks oli üsna selge, et et praegust olukorda tuleks paljudes punktides parandada, sellepärast et vii-, Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud viimane liberaliseerimine paljudes liikmesriikides viis palgatumpinguni ja sellise sotsiaalse olukorrani, et praegu nelikümmend protsenti neist inimestest, kes Saksamaal selles sektoris töötavad, peavad saama sotsiaaltoetusi selleks, et ära elada. nii et seetõttu on väga palju põhjust selle direktiivi puhul üritada olukorda parandada. praegu puudutab arutelu pidevalt seda teemat, et kas me äh, lükkame selle tagasi või üritame midagi parandada. me leppisime kokku selles, et me soovime seda direktiivi parandada ja ma arvan, et et parandamise puhul on meie komisjon äh, kõige olulisem. ma respekteerin Toomas Manni poolt kulutatud jõudu ja energiat, ka mina ei ole rahul erinevate äh, sõnastustega, ka mina ei saa aru, miks äh, neid valdkondi, mis praegu on ähm, reguleeritud, miks neid ei tuleks samamoodi kohelda. aga mis puudutab kompromisse, siis äh, minu meelest on siin võimalik äh, olukorda parandada niimoodi, et äh, sots-, et kod-, töötajate sotsiaalne olukord ja töötingimused paraneksid, nii et meie komisjoni ülesanne on tõesti äärmiselt oluline. me jälgime väga tähelepanelikult seda, mis toimub transpordikomisjonis ja meie seisukoht täiskogul võiks muutuda, kui lõplike ettepanekute valguses jõuame järeldusele, et et äh, võrreldes praeguse olukorraga on see, mida me võiksime saavutada, parem kui mitte midagi, aitäh. Merci, est-ce que madame Mer? nii, kes sooviks järgmisena sõna? võib-olla te oskate meile öelda, kui kaugel on meie läbirääkimised nõukoguga? suur tänu teile sellest, et mulle sõna andsite, daamid ja härrad, kõigepealt, kus on, kaugele on jõudnud meie läbirääkimised nõukoguga. nõukogu võttis vastu üldise lähenemise oma transpordikomisjoni kogunemisel märtsikuus ning üldjoontes eh, on ta samal seisukohal, kus eh, Euroopa Komisjongi avatus, mis ei ole täielik avatus, ehm, kuid samas eh, võimalus eh, kolmele teenuseosutajale, mitte kahele ja nõukogu on ka selle poolt, et eh, lisatakse sätted ülekannete kohta, mis võimaldaks liikmesriigidele just nimelt eh, piiratud teenuste osas personali eh, ülekanne teha. on teatud eh, arvamuste lahkumine, kuid, kuid üldiselt on nõukogu ja komisjoni seisukohad sarnased. ma sooviksin meenutada seda, et komisjoni seisukoht võttis aluseks tasakaalu. üritame võtta arvesse reaalset olukorda Euroopa Liidu lennujaamades iga säte, iga sõna mõjutab majandus, nende lennujaamade majanduslikku sotsiaalset olukorda. Euroopa Komisjon rõhutas, kui oluline eh, ole, on selgeks teha eh, just eh, ülekandesätted, et Euroopa seadused ei oleks selleks takistuseks rõhutasime koolitusküsimust, mis üheksakümne kuuenda aasta direktiivis sees ei ole. see puudutab allhankeid ning samuti ka kollektiivlepingutest kinnipidamist. me tõepoolest asetasime rõhu kvaliteedile ja ka efektiivsusele just maapealse teeninduse osas. ma mõistan et kompromissile on väga raske leid-, jõuda. tegu on väga komplekssete otsustega. mis puudutab koolitusküsimust, siis te soovite, et me läheks kaugemale. viisime sisse punktid koolitusküsimuste osas, see puudutab tervet artiklit, mis on puhandatud, pühendatud koolitusele ja te soovite, ühesõnaga, et me läheks kaugemale kaasotsustusmenetluse raames on komisjon valmis seda sätet eraldi käsitlema. nüüd, mis puudutab ülekande küsimust, siis meie arvame, et Euroopa Liit ei peaks selles küsimuses dikteerima liikmesriikidele, mida nad tegema peaksid. Euroopa õigus ei saa, tohiks olla tõkkeks selle tegevuse juures, ei tohi seda kohustuslikuks muuta ega ka ära keelata praegusel hetkel ainult üks liikmesriik äh, ütles, et ta on kohustuslike ülekannete poolt Euroopa Liidus, Euroopa Liidu tasandil ning äh, säte artiklis nelikümmend läheb meie meelest liiga kaugele ja äh, sekkub praegusesse majanduslikku ja sotsiaalsesse olukorda liikmesriikides. ning äh, majanduslikel põhjustel vallandamise äh, ära äh, keera, keelamine läheb palju kaugemale kui see, mida näeb ette kaks tuhat üks kakskümmend kolm direktiiv. kui te soovite koolituse osas rohkem ära teha, siis see on võimalik kohustuslike ülekannete puhul Euroopa Liidus, seda on väga raske võimalik saavutada, võttes arvesse nõukogu praegust seisukohta, aitäh! suur tänu teile! me teadsime, et see on väga keeruline küsimus, eks vaatame, kuidas läbirääkimised lähevad pärast seda, kui parlament on oma seisukoha välja töötanud me hääletame oma arvamust homme ning äh, pärast seda võtab vastu oma seisukoha ka transpordikomisjon kaheksandal oktoobril. ma ei andnud teile sõna, härra Toomas Mann, soovite te vastata, palun? Äh, kui ma veel tohin äh, lühidalt midagi öelda, see on kompromisside saatus, meile ikka ja jälle viidab, heidetakse parlamendis ette, et, et me oleme tõesti kaotavad, aga need kompromissid ei ole tekkinud kiirmenetluste kaudu, vaid äh, need on tekkinud äh, niimoodi, et kõik on teinud oma ettepanekuid, aga meil on lõppkokkuvõttes vaja ka ühist seisukohta. loomulikult on erinevaid seisukohti. Nadja äh, liberaalide fraktsioonist tuli ka ettepanek, et kaks päeva on täiesti piisavad. me ütlesime, et vähemalt viit on vaja, et see oleks et samm edasi. kui kõik liberaalide fraktsioonis oleksid äh, Äh, olnud samal arvamusel nagu sina, siis me oleksime väga hea meelega olnud nõus viie, isegi rohkema päevaga, see oleks väga hea olnud, aga äh, ma nägin ka teisi muudatusettepanekuid ja see ei olnud äh, võimalik. ka meie fraktsioonis ei, ei ole asjad alati lihtsad. ma arvan, et me tegime kokkuvõttes üsnagi head tööd, ma sooviks, et üks fraktsioon ütleks, et meil ei e-, e-, et, et fraktsioon, kes ütleb, et et saatkem tagasi selle, see ettepanek komisjonile, armas Jean, palun vaata, et kas see ei, olukord ei paraneks mitte, kui me ühiselt seda kõik toetaksime. ma ju lugesin ka kõik hääled kokku, mis potentsiaalselt toetada äh, Äh, võiks seda ettepanekut äh, ka siis, kui öeldi, et äh, neil on raske toetada, sest see raske, need raskused hiljem ei loe. kui lõpuks loeb ainult see, mida me äh, tahame saavutada. nii et lõpptulemusena läks asi väga raske, kui mõni teine komisjon, mitte meie komisjon, peaks üksi määrama, et kuidas olukord tulevikus olema saab tariif, kollektiivlepingute osas on asi väga raske eh, ja me ei taha sellist eh, turboliberaliseerimist, mida paljud eh, siin kojas soovivad, seda me ei taha. nii et me, kui me saaksime selle vastu võtta, siis oleks mul väga hea meel, kui me kõiki neid raskusi arvesse võttes siiski saaksime selle vastu võtta ja ja kõiki neid kuulamisi Äh, mis meie majas äh, toimusid arvesse võttes, äh, saaksime öelda, et me tahame inimeste olukorda parandada, me tahame lennureisijatele tagada hea kvaliteedi. kui me seda suudame saavutada, siis me oleme teinud suure sammu edasi, võib-olla on veel vaja mõnda öist telefonikõnet, aga võib-olla meil õnnestub siiski ka üksmeelele jõuda ja kui meil on selge märk sellest, et me oleme üksmeelel, siis võib-olla saame täiskogul rohkem Äh, hääli, kui mõned teistes komisjonides seda endale ette kujutada tahavad. niisiis, kui ma õigesti aru sain, mm, kavatseme tegutseda aktiivselt ning hääletame homme. nii et põnevust veel jätkub. nüüd siis päevakorrapunkt number neli. meie kolleeg Birgit Sippel peab äh, meile rääkima meile esitama muudatusettepanekud. Need on kompromissmuudatusettepanekud, mis puudutab siis avalikke riigihankeid. kallis kolleeg, teil on sõna. ja, dank, äh, Frau. aitäh, esinaine. ma tahaks äh, kohe alguses öelda, et äh, läbirääkimised olid äärmiselt rasked ajaline surve oli väga suur, nädalavahetusel ka me jätkasime tööd kompromisside kallal ja me pidime konstateerima, et paljudes punktides ei olnud seisukohad mitte üksnes erinevad, vaid täiesti diametraalselt vastupidised, nii et kuna see oli nii raske ja kuna seisukohad olid nii erinevad, siis ma tahaksin tänada neid äh, variraportööre, kes ja töötajaid, kes äh, pidevate meilide ja kõneluste kaudu aitasid kaasa sellele, et meil on nüüd umbes kakskümmend neli kompromissmuudatusettepanekut, mis äh, tõe, tõesti on kompromissid, et mõned ütlevad, et me ei lähe piisavalt kaugele, teised ütlevad, et me lähme liiga kaugele, aga Toomas Mann juba ütles, et selline juba on kord kompromisside olemus me arvame, et äh, meie komisjoni jaoks on hea see, et meil õnnestus äh, sotsiaalseid äh, kriteeriume nimetada riigihangete kontekstis. kahjuks ei ole need alati kohustuslikud kriteeriumid, aga neid nimetatakse, neid nimetatakse, kirjeldatakse põhjenduspunktides täpsemalt, et mis võiksid olla sotsiaalsed kriteeriumid ja ma arvan, et oluline riigihangete puhul on see, et meie, et kui meie tööhõivekomisjonina anname arvamuse, siis äh, ei saa asi olla nii, et äh, alati mainitakse üksnes keskkonnakriteeriume ja sotsiaalseid kriteeriume ei mainita üldse, nii et hea, et neid sotsiaalseid kriteeriume vähemalt mainitaksegi. lisaks sellele leppisime me enamusega kokku selles, et iseenesestmõistetavalt ei ole vaja järgida mitte üksnes kohapealset äh, Äh, kahepoolseid õigusakte, vaid ka kollektiivlepinguid. ma arvan, et tööhõivekomisjoni jaoks on see hea, et me oleme selle eraldi välja toonud veel kord ja ähm, mis puudutas äh, kõrvalejätmise tingimusi või lepingu andmise tingimusi, siis seal me oleme kriteeriumid eraldi ära toonud ja lisaks äh, maksude või sotsiaalmaksete mm, mittemaksmisele oleme täiendavaid kriteeriume lisanud, et äh, sotsiaalne kriteerium võib põhjendada äh, ettevõtja kõrvalejätmist, kui äh, on olemas jõustunud kohtuotsus. meil on üheksakümne neljanda aasta rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioon, millele me viitame et ja loomulikult ei, ei ole eh, takistusi selle järgimiseks, kui mõni riik on selle ratifitseerinud ja me leppisime kokku selles, et madalaima hinna kriteerium eh, jäetakse tekstist välja. Eh, me ei suutnud kokku leppida selles ja see on minu meelest äärmiselt, sellest on väga kahju, aga kahjuks me ei saanud häälteenamust selle toetuseks mis puudutaks alltöövõtjate vähendamist või siis ka ettevõtjate mm, vastutusahelat. aga meil on äh, siiski tulemus, äh, mis äh, on parem kui praegune lahendus riigihankeid puudutavas õigusaktis ja kui me homme hää- ja meil on praegu selline kompromiss, kus pärast homset hääletust keegi meist ei ole väga rahul, aga kui me saame öelda, et me oleme saavutanud parema olukorra kui praegune, siis äh, on see siiski hea. Nadja Hirš, palun. tänan Alde vararaportööri nimel, tahan tänada raportööri selle suure töö eest. me oleme saanud ja läbi arutanud kompromissettepanekud ja alles me tegime järgmised järeldused. kõigepealt neid kompromisse on neli, ka kaksteist, mida me fraktsiooni poolt saame toetada. ja teisalt, ALDE ei saa toetada järgmise kompromisse järgmistel põhjustel B, kuna see ei arvesta muudatusettepanekut üksteist, mille esitas meie kolleeg Mariann Harkin, kompromiss C, milles sisaldub viide ILO konventsioonile ja äh, tööhõive kaitsesätetele, mis kehtivad liikmesriikides äh, piirkonnas, kus inimesed äh, töötavad ja kus seda tööd tuleb äh, läbi viia või teenuseid pakkuda. mõlemad viited loovad õigusliku ebakindluse võrreldes töötajate direktiivised FHM ja U samadel põhjustel, kuna viide tööhõive kaitsesätetele, mis kehtivad liikmesriikides või piirkonnas või kohas, eh, kus töö toimub või kus teenuseid osutatakse, mm, eh, loob õigusliku ebakindluse kompromiss A Äh, kustutada madala maksumise kriteerium, äh, kuna see äh, on siduv kompromiss N, kus esitakse nõue kui kohustuslik Z, kus allhange ei ole vastu võetud. me ei peaks ennetama arutelusid eelseisva jõustamise direktiivi teemal. B, see kompromiss ei ole meile vastuvõetav, kuna siin on öeldud, et Äh, hanke välja kuulutada asutused äh, võivad piirata neid äh, ka mittetulundusühingutele ja me tahaksime mõningatel juhtudel säilitada ka pakkujatevahelise võrdsuse ja kompromiss Y samadel põhjustel ja ka kompromiss Z samadel põhjustes, kus kustutatakse komisjoni ettepaneku algne äh, viide, et äh, seda direktiivi tuleb ellu viia kooskõlas äh, lähetatud töötajate direktiiviga ja selline asi loob järjekordse õigusliku ebakindluse. proua Saier, palun. Thank you, madam chair and thank you to our raportöör. Äh, tänan ja ma tänan raportööri proua Birgit Sippelit, kes on teinud väga head tööd ja nagu ta juba mainis, tegemist on kompromissettepanekutega Äh, millega me ei ole võib-olla päris rahul, kuid me võime siiski leppida nendega, Rahvapartei toetab kompromisse. kuna me oleme juba, äh, meie arvamused on juba kaasatud nendesse kompromissidesse ja ma tahaksin rõhutada proua Sipilil eriti kompromissi C, mis oli üsna raske, kuid on oluline, et need riigihankega seotud põhimõtted on selgelt välja toodud ja lühidalt öeldes tahan öelda, meie soovime tõesti saavutada parimat tulemust ja antud juhul on see parim tulemus maksumaksja raha eest. ja mul on hea meel, et mainitakse ka ILO konventsiooni sellises sõnastuses, nagu sinna välja pakutud ja ma olen kindel, et äh, sellega nõustub ka nõukogu. muudatusettepanek N kus räägitakse allhangetest ja vastavast artiklist. ja meie arvates on oluline, et põhitöövõtja esitab al-, töövõtjate kohta nimed ja kontaktandmed ja ka nende seadusliku esindaja. ma arvan, et nüüd alltöövõtja artikkel on nüüd niivõrd selge ja ja see on ka põhjus, miks me ei toetanud fraktsioonina sellist solidaarset vastutust, mis läks palju kaugemale liikmesriikides kehtivast seadusandlusest tänapäeval. ja ma arvan, et ja olen kindel, et see artikkel, äh, kui IMCO komisjon selle heaks kiidab, muudab olukorra palju paremaks. samuti tahaksin mainida kompromissi Z-BIS äh, kuigi seal räägitakse põhjenduspunktidest, on oluline, et me selgitame erinevaid kriteeriume, sealhulgas ka sotsiaalsed ja keskkonnaalased kriteeriume. et oleks selge, et kui hanke välja kuulutanud ametiasutused viitavad nendele kriteeriumitele, tuleb see teha niiviisi, et see oleks kõikidele pakkujatele selge ja et pakkujad, kes teevad omapoolse pakkumise, on teadlikud, milliseid kriteeriumeid nendelt oodatakse. ma tean, et ähm, hääletusnimekirjas on väga palju muudatusettepanekuid, kuid ma olen juba kuulnud, et mitmed nendest muudatusettepanekust ei kuulu meie komisjon, komisjoni pädevusse äh, seega need kas võetakse tagasi või äh, äh, kuulutatakse mittevastavaks ja ma loodan, et homme on hääletusnimekiri lühem kui see, mis meil täna ees on. tänan veel kord, äh, Birgit, see oli raske töö, kuid hästi tehtud töö. kas keegi soovib veel sõna? enne kui ma annan sõna raportöörile, ei? kõik said sõna siis ma annan raportöörile sõna. ja, will... ma ei taha meie arutelu tarbetult pikendada, aga minu jaoks on oluline lühidalt veel paari aspekti käsitleda. ALDE fraktsiooni kolleegid mainisid, et ähm, tegemist võiks olla õigusliku ebakindlusega, kui äh, tugineda äh, kohapeal kehtivatele õigusaktidele. ma tahaksin viidata, et äh, direktiivis äh, on üks art-, teine artikkel, kus äh, on, kus hankija peab andma infot sellele, et kust saab teavet kehtivate õigusaktide kohta, et iga ettevõte saab äh, Äh, infot selle kohta, et millised tingimused kehtivad ning äh, Saksamaa perspektiivist saan ma öelda, et tihti äh, on tegemist konkurentsimoonutusega, kuna kohapealseid õigusakte ei järgita, need ettevõtted, kes on ko allutatud kohalikele ametivõimudele ja kes peavad kõigi kriteeriume täitma, äh, jäävad kõrvale, kuna kõikidest kriteeriumitest äh, kinnipidamisel on nende pakkumised liiga ka-, kallid. ja viimastel aastatel on äh, väga oluline olnud see, et vaja on äh, luua töökohti puuetega inimestele või teistele inimestele, kellel muidu tööturul äh, šanssi ei oleks, nii et ma arvan, et see on mõttekas lähenemine ja enamus äh, muudatusettepanekuid ei tekitaks konkurentsimoonutusi ning lõpetuseks ma soovin tänada kõiki, kes on teinud kaasa, töötanud kaasa selleks, et äh, kompromissi saavutada ning mind väga huvitab, kui pikaks see hääletusnimekiri homseks läheb no palju jõudu kõigile, kes selle kookile kokku panevad. me hääletame tõepoolest homme. IMCO komisjon hääletab aga kümnes ohtu-, kümnendal oktoobril. nüüd päevakorrapunkt viis meie päevakorrast, kus me peame rääkima viiest kompromiss muudatusettepanekust saja kolmekümne kolme muudatusettepaneku põhjal tehtust ning selle raporti autor on meie kolleeg Manescu, vee, energeetika, transpordi ja postiteenuste sektoris tegutsevad üksuste hangete kohta. proua Maneskut ei ole siin ja Nadia Hirša, Hirš arendab teda. Thank you. Uh, on behalf of our rapporteur Ramona Manescu, I would like raportööri proua Manescu nimel äh, tahan ma avaldada tänu variraportööridele äh, suurepärase koostöö eest meil on praegu kokku neli kompromissettepaneku ja äh, sotsiaaldemokraadid, nii Rahvapartei on juba neid toetanud. meie eesmärk oli kaasata äh, need muudatusettepanekud ja soovitused, mis meie arvates olid õiged ja mis kuuluvad ka meie komisjoni pädevusse ja seetõttu kompromissettepanekud äh, käsitlevad põhjenduspunkti neli, kus kirjeldatakse riigihanke üldist rolli, artikkel üks Äh, kaitstud töökohtade ja sotsiaalsete ettevõtete kohta, artikkel viiskümmend viis lõige üks äh, märgistamise kohta, artikkel seitsekümmend lõige viis osalejate valimine ja lepingute andmine ja veel kord ma tahan tänada teid selle arvamuse vastu näidatud suure äh, huvi eest. kas keegi soovib sõna? Köszönöm a szót, elnök asszony, én is ö, a lányék jelent. Tänan, juhataja. Ma võtan sõna meie variraportööri nimel, kes praegu hetkel hääletab teises komisjonis, ei saa kohal olla. ja ma tahan kinnitada seda üle, mida me kuulsime Nadja Hirši suust, nimelt head koostööd raportööri ja variraportööride vahel. ja Rahvapartei toetab kõiki kompromissettepanekuid, tänan Merci, Françoise. Françoise Kastet, palun. meie toetame samuti eh, kompromissi. ma arvan, et viimane arvamuste vahetus oli väga viljakas. me kahetseme siiski seda, et kahe, protokolli kahekümne, viite, protokollile kakskümmend kuus Eh, ja sellega seoses me hääletame ka muudatusettepanekuid, mis on pisut eh, eh, konkreetsemad ja mida kompromissi ei saadud lisada. kas keegi soovib veel sõna? ei, siis proua Hirš ei soovi midagi lisada loodetavasti proua Maneskuni eh, jõuab informatsioon meie mõttevahetuse kohta, hääletame homme. sama ajakavaga, samal ajal kui proua Siipeli raporti puhul. nii, kas Pikker on kohal, me saame, härra Pikker on kohal, me saame siis minna päevakorrapunkti kolm juurde. me arutame härra Pekkeri raportit sotsiaalettevõtluse algatuse kohta. Teil on sõna. aitäh, esinejana ja suur tänu ka selle eest, et olite nõus minu päevakorrapunkti äh, edasi lükkama. ma tahaksin äh, selle mm, peakirja üle veidi järele mõelda, mida te ka just ette lugesite, et sotsiaalettevõtluse algatus, tegemist on äh, sellega, et tuuakse sotsiaalne so,, soodne kliima sotsiaalettevõtluse jaoks ja seetõttu ma tahaksin kiita ka komisjoni, et ta üldse tegi selle algatuse ja ma viitan äh, sellele, et meil on kakssada kaheksakümmend kolm äh, muudatusettepanekut ja kakskümmend üheksa kompromissmuudatusettepanekut äh, ja et meil on suurepärane töö tulemus ette näidata ja ma tänan eelkõige variraportööre vari,, eriti variraportööre Kiigaltit ja Köntsi ning rahva ning, ning äh, minu esimese raporti puhul on see olnud tõesti suurepärane kogemus. sotsiaalse ettevõtluse potentsiaal on äärmiselt suur, eriti suur on potentsiaal rohelises ja valges majanduses ning loomulikult äh, on väga suur töö, noortele inimestele töökohtade loomise potentsiaal. me tegelesime ka innovatsiooniga, me üritasime öö, ähm, sünkroniseerida seda algatust äh, teiste ähm, teiste fondide algatustega, mis peavad ju kõik kooskõlas olema. ma tahaksin äh, ära tuua mõningad äh, eriti olulised märksõnad, mis lähevad veel kaugemale kui töökohtade loomise potentsiaal. oluline on selle sotsiaalettevõtluse innovatsiooni potentsiaali äh, Äh, et äh, välja arendada, me soovisime seda soodustada võimalikult palju, sest et äh, investeerimisfond ja teised vahendid võimaldavad innovatsiooni ja uusi arenguid, me ei soovinud seda takistada, vaid edendada ja seetõttu nende küsimuste puhul, mis puudutasid äh, reinvesteerimist või töötajate osalemist äh, või pakkumisi, me eelistasime väga selget, aga avatud äh, regulatsiooni, mida tuleb mõt-, mõõta selle kriteeriumi alusel, et mitte keegi ei tohi ennast, ei saa ennast sotsiaalseks ettevõtjaks äh, Äh, nimetada, kui ta ei paku sotsiaalseid äh, teenuseid või tooteid. me tegelesime rahastamisvõimalustega, e, seadsime need loomulikult tugevalt esiplaanile, me arvasime, et oluline on, olulised on alusuuringud ja et eriti oluline on kommunikatsioon sinna hulka kuuluvad loomulikult parimate tavade vahetamised, platvormid, mis on suunatud eelkõige kodanikele. ma arvan, et äh, ma ei lähe liiga kaugele, kui ma ütlen, et äh, võttes arvesse äh, praegust nõudlust sotsiaalsete toodete ja teenuste järele, kõigi nende sünkroonsete arengutega ja selle raportiga saame me luua eeldused selleks, et äh, noortel tulevikus äh, oleks vaimustus äh, nendele töökohtade asumise suhtes selleks, et sellepärast, et me oleme loonud vastavad tingimused, aitäh. Euh, ma tänan, loodan, et, et noori on nende seas, kes soovivad sellist tegevust alustada. Kinga Kõnts ja siis Nadja Hirš. Thank you very much uh,. First of all I would tänan, kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Beckerit äh, sellise avatud koostöö eest ja äh, nagu ta mainis, muudatusettepanekuid esitati väga palju. ja nüüd meie ees on kompromissettepanekud, loodetavasti need saavutavad fraktsioonide poolt laialdase toetuse ja nüüd meil on ka määratlus mis on igati kooskõlas äh, sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse ettevõtte määratlustega äh, ja sotsiaalse muu innovatsiooniga ja toetavad teineteist. Äh, kompromissettepanekud peegeldavad meie prioriteete ja ühelt poolt oleks väga oluline äh, haarata kogu pilti, näha selles tegevussektoris valitsevaid väljakutseid. üks nendest probleemidest on, et on vähe noori selles sektoris, seetõttu tuleb see sektor muuta atraktiivseks noortele. samuti on oluline äh, tagada finantsstabiilsus nimetatud sektoris ja meie arutasime ning mõtlesime selle üle, kuidas me saaksime omapoolse panuse sellesse anda see raport on oluline selles suhtes, arvestades ka sotsiaalselt ebasoodsamates olukorras olevaid inimkategooriaid, kes töötavad selles sektoris. me esitasime muudatusettepanekud sotsiaalse dialoogi kohta, mis on samuti tähtis, äh, kutsehariduse kohta ja oskuste tunnustamise kohta nende puhul, kes on juba tööl nimetatud sektoris ja ma loodan pärast kõiki arutelusid ja ettevalmistustööd me saavutame suurepärase tulemuse homme ja tänan veel kord hea koostöö eest. vaat kui kiiresti eh, rütm, kõnerütm muutus. Nadja Hirš, palun. Ähm, aitäh, ma sooviks äh, tänada kolleeg Pekkerit head koostöö eest variraportööride kohtumised olid väga põnevad, kohati olid need ka tõlkide jaoks väga äh, palju väljakutseid pakuvad pak- ja ma arvan, et see peegeldab seda, et selle teema puhul me oleme alles alguses ja väga hea on, et Euroopa Parlament on selle teemaga intensiivselt tegu-, tegelenud ka meie oma fraktsioonis äh, tegelesime nende erinevate mõistetega väga intensiivselt, et kes mida mille all mõistab, see, need olid praktiliselt filosoofilised arutelud, aga ma arvan, et see läks õiges suunas, sest ka kodanikud nõuavad järjest rohkem arutelu teemal sotsiaalettevõtlus ja seetõttu on see olnud väga hea äh, Äh, et me selle raporti oleme teinud äh, liberaalide nimel, ma loodan, et me saame kõiki kompromisse toetada ning äh, kolleeg Inga Könš juba nimetas paljusid punkte, ma ei taha neid siin uuesti mainida, aga oluline on see, et me lähme suunas, mida paljud inimesed väljaspoolt parlamenti peavad huvitavaks ja tulevikus on võimalik luua teadlikkust selles, sellest, et see saa, võib olla võimalik uus teekond. kas keegi soovib veel sõna? ei? härra raportöör, kas te soovite midagi lisada? Äh, aitäh ka nende ettepanekute eest, mis alles täna tulid, viimasel hetkel saime me ALDE fraktsioonist ja Rohelistelt veel mõningaid mõtteid, me loomulikult võtame neid arvesse, analüüsime neid täpsemalt, nii et suur, suur tänu veel kord kõigile kaastöö eest ja ma palun, et te siin komisjonis võimalikult arvukalt toetaksite seda raportit, et me saaksime ka väljapoole näidata, et eh, millist eh, rolli võib sotsiaalne ettevõtlus tulevikus mängida? Äh, suur tänu. hääletame teie algatusraportit homme. nüüd meil on siin eh, kaks sellist erinevat momenti me esitame oma panuse majanduskomisjoni, mis eh, just eh, esitati täiskogule, mis on lahja, laiapõhjalisem. teiselt poolt eh, ootame komisjoni volinikupoolset algatust siis selle asja teisest poolest selles kontekstis ootame, et äh, need äh, kompromissid, mis on fraktsioonide vahel tehtud, äh, aitavad komisjonil temapoolse dokumenti kokku panna ja vaatame siis, kuidas me saame sellele uuele teatisele reageerida. nüüd päevakorrapunkt number seitse. ja me vaatame siin kompromissmuudatusettepanekuid läbi ja see on siis äh, programm, puudutavad siis programmi Loova Euroopa. ning annan sõna proua raportöörile. Thank, thank you very much suur tänu, lühike kokkuvõte selle programmi kohta, eh, mille kohta me oleme kultuurikomisjonis oma arvamuse esitanud. Eh, see on Media Mundus järeltulija eh, ja näeb ette natuke rohkem toetusrahasid ja kogu selle eelnõu eesmärk on muuta loovsektor konkurentsivõimelisemaks äh, et ta saaks äh, värvata tööle rohkem inimesi ka kriisiaegadel. ja tagada konkurentsivõime, et minna üle äh, konkurentsile äh, orienteeritud kultuurile meil toimusid pikad arutelud variraportööridega selle üle, kas me saame seda oodata ja loota loovsektorilt ja me enam-vähem jõudsime üksmeelele, et ka loovsektor saab olla konkurentsivõimeline, kui talle pakkuda vastavalt koolitusabi ja muud liiki abi Äh, võib-olla tõesti osale loovsektorist ei ole see praegu veel tegelikkuses ja põhimõtteliselt see oli meie arutelude teema. lõppkokkuvõttes me nõustusime, et kogu eelnõu põhimõtteline eesmärk on rääkida mitte ainult konkurentsivõimest ja sellest, kuidas me saame sellele kaasa aidata ja seetõttu me ei saa välja jätta kaks fraktsiooni, näiteks GUE ei toetanud konkurentsivõime kontseptsiooni, seetõttu meil on kaks kompromissettepanekut, mida rohelised ja GUE ei toeta. teised kompromissettepanekud on sellised, ähm, mille osas me saavutasime kokkuleppe ja ka nemad toetavad neid muud, muudatusettepanekuid, räägitakse noortest ja sellest, et ettevõtjad peaksid arvestama ka ebasoodsamas positsiooniga rühmade olukorraga ja nende piirkondadega, kus on vähem tootmisvõimsusi ja rahalisi vahendeid, et ka seal edasi minna ja aidata neid nii tootmise kui ka levitamise, jaotamise korraldamisel me nõustusime, et on vaja suurendada nende kommunikatsiooni ja ettevõtlusoskusi, et tõsta selle sektori äh, tegevusvõimalusi. see oli enam-vähem kokkuvõte meie arvamusest, meil oli kolmkümmend kaheksa muudatusettepanekut, millest kolmteist on kompromissettepanekud, kahte kompromissettepanekut fraktsioonid ei toeta, kaks fraktsiooni ei toeta ähm, ka pärast pikki läbirääkimisi, kuid loodetavasti me suudame kokku panna sellise eelnõu, mis on vastuvõetav komisjonile. ma tänan teid veel kord kõikide teie panuste eest ja nende äh, sisuliste arutelude eest, mis olid väga tähtsad äh,. Nadja Hirš, see on teie. Nadja Hirš, palun. aitäh aitäh ka raportöörile hea koostöö eest, ma arvan, et me väga hästi täiendasime oma tööd ning liberaalide fraktsioon saab toetada kõiki kompromisse, mul on väga hea meel selle üle. meie jaoks äh, oli kaks olulist äh, aspekti, et see konkurentsivõime aspekt tuleb äh, ka siis kaasata, see on ka loov, loovale sektorile hea, et inimesi innustataks olema loovad ja konkurentsivõimelised ning teine aspekt, mis oluline oli, et kaasataks noori inimesi, et äh, toetataks haridust, et me teeks selles vallas rohkem, nii et aitäh ja ma loodan, et homne hääletus kulgeb edukalt, aitäh. härra Peker. aitäh, ma tahaks tänada ka äh, omalt poolt raportööri äh, töökliima oli väga konstruktiivne ja mm, diskussioonid olid mm, tihti väga intellektuaalsed, ma tahaks öelda, et see konkurentsi, seda konkurentsivõime aspekti tuleb näha erinevatel tasanditel, üks tase on Euroopa konkurentsivõime tase, et loovmajandus peab maja ma,, maailmas äh, konkureerima üldiselt teiste kultuuridega, aga ka teiste ärivõimudega, me teame seda USA-st, Hiinast, Indiast ja teistest maailma piirkondadest, aga seda ei tule mõista üksnes äh, kommertstasandil, ehkki ka sellel tasandil on see oluline, vaid seda tuleb mõel-, mõista ka sellel tasandil, et on olemas äh, ühiskondlik vastutus äh, ja nii tuleb leida selline tasakaal selles osas, kuidas loomajandust näha ning ei tohi unustada, et milline on selle majandusharu äh, potentsiaal, sest Saksamaa loovmajanduse äh, potentsiaal on umbes samasugune nagu Saksamaa autotööstuse potentsiaal ja Saksamaa autotööstus on Euroopas kõige suurem, nii et palun mõelge ka sellele, kui oluline see on. kas keegi soovib veel sõna? ei. me hääletame homme lootuses, et kultuuri komisjon võtab võimaluse kui palju meie arvamust arvesse nüüd päevakorrapunkt number. Kinga, kas te soovisite midagi lisada? ei? jah, siiski. no more comments. rohkem ei ole kommentaare. nüüd ähm, päevakorrapunkt number kaheksa millega seoses ma sooviksin teile esitada kaheksat kompromissmuudatusettepanekut, mille me variraportööridega kokku panime. see puudutab siis meie arvamust vaheraporti kohta mitmeaastase finantsraamistiku nõusoleku menetluses. sooviksin teile meenutada, et äh, meie komisjoni jaoks on see äärmiselt oluline panus Euroopa Parlamendi töösse. ma ei ütle seda mitte sellepärast, et ma raportöör olen äh, või tagasihoidlikkuse puudumise pärast, vaid sellepärast, et me teame, et Euroopa Parlament otsustas vastu võtta oma strateegia mis ähm, äh, võimaldab meil eristada paketi, mitmeaastast finantsraamistiku paketi ja õiguslikke küsimusi eraldi. õiguslikes küsimustes on meil äh, väga pühendatud, äh, pühendunud raportöörid, proua Steinrück, härra Koosa, proua Harkin ja nii edasi. samuti ka proua Mohan Chartier me teeme, tegutseme kaasotsustusmenetluse raames äh, nõukogu. Äh, ning ähm, teisest küljest siis äh, finantsraamistik kui selline. ning me täheldasime, et nõukogu president härra Van Rompuy ähm, kutsus kokku erakorralise tippkohtumise kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal novembril, sundides äh, äh, Küprose eesistumist äh, siis täpsustama läbirääkimiste toimuvat. me noh, soovime, et Euroopa Parlament saaks meile, ei saaks midagi öelda et saadaks selgeid sõnumi enne kahekümne teise ja kolmanda novembril toimuvat, mm, toimuvat ähm, tippkohtumist. nagu te teate, seal osalevad raportöörid, parlamendi president, eelarvekomisjoni esimees ning äh, eelarvekomisjoni variraportöör ning äh, ka tehniliste komisjonide liikmed ja otsustati, et Euroopa Parlament äh, koostab nii-öelda vaheraporti, mis äh, ei ole siis meie lõplik seisukoht, kuid mis võimaldaks meil siiski saata selge sõnumi ülemkogule, kogule. loomulikult äh, poliitikamaailm jälgib väga tähelepanelikult seda ajutist raportit no,. meie kui äh, nii-öelda tehniline komisjon öö, äh, esitame siis oma panusena äh, selle homse raporti, mida me hääletame. ning sellega seoses äh, soovime saata ka oma äh, poolsed ettepanekud. arvamuse lõplik olemus ei olnud ilmselt nii selge kui see, mida ma praegu teile ütlesin, kuid ma arvan, et on oluline seda meeles pidada. nüüd esimene kompromiss. see võimaldab äh, kohe nii-öelda kompenseerida Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ning kolm konkreetset eesmärki, mis ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames puudutavad meie komisjoni ehk siis haridus, puudutab siis meie noorte eh, kvalifikatsiooni, samuti puudutab see tööhõivet, võitlust vaesuse vastu. teine kompromiss, eh, selle me panime Java Öriga paika ja see aitab meil arvesse võtta seda, mis järgmisel eelarvamistööstusperioodil eh, hakkab juhtuma nägime, et oli vaja äh, sisse viia äh, paindlikkusinstrument ning äh, ma olen väga tänulik, et Java Öri oli nõus selle sõnastusega kompromiss C. siin on parandus ja täiendus. rõhutame kahekümne viie protsendi tähtsust mis peaks siis olema pühendatud ka sotsiaalfondile. see peaks puudutama mitte ainult sotsiaalfondi, vaid kogu ühtsuspoliitikat, nagu komisjon seda välja pakkus ja loomulikult puudutab see ka Euroopa Sotsiaalfondi ning ma tänan äh, Vaari raportööre, see puudutab mitte ainult äh, sotsiaalset investeeringut, vaid ka, vaid ka tööle, töökõlbulikkust. järgmine on väga oluline küsimus, puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi, mis on praegusel hetkel suures ohus nõukogu poolt. ja see puudutab ka neid riike, kes minevikus seda fondi on kasutanud või ähm, kes äh, äh, praegusel hetkelgi seda äh, kasutavad. nii et ühest küljest tunnustame fondi tegevust selles, et et on aidanud töökohti tagasi saada nendel, kes tööturumuutuste tõttu on tööst ilma jäänud. teiseks räägime äh, üleminekuperioodil vajalikest abimist, abist. me näeme, et tihtipeale välja pakutud koolitused ei olnud optimaalsed, võttes arvesse olukorda tööturul. nii et äh, need peavad koos käima meie üldiste suuniste soovidega Euroopa Liidu tuleviku osas. viies muudatusettepanek, samuti kompromissettepanek ja väga oluline. see puudutab siis kõige vaesemate aitamise probleemi ning viimased äh, uudised komisjoni poolt tundub, näitavad, et toiduabi on osa uuest laiemapõhjalisest äh, programmist. me soovime siiski meenutada, et toiduabi peaks äh, olema programmi lahutamatu osa. kompromiss kuus on minu meelest on kasulik kompromissmuudatusettepanek. see aitab meil oma tööd saadikutena paremini teha. viimasel koordinaatorite kohtumisel vist äh, ALDE fraktsioon äh, palus, äh, et me jälgiks Euroopa õigusloome ellu rakendamist selles valdkonnas oleks väga oluline, et me jälgiks ka seda, kuidas fonde kasutatakse vastavatest komisjonide abil. kompromiss seitse on muudatusettepanek, mis puudutab õigusloomelist osa. ja institutsionaalsete, institutsioonide vahelist eh, kokkulepet mitmeaastase finantsraamistiku osas ning eh, see puudutab seda osa, mida me Mariann Harkiniga arutasime, ehk siis globaliseerimisega kohalimise foorumi fondi ja eriti puudutas see just äh, abi suunamist põllumeestele. siin on tehtud mitmeid väga paljusid olulisi äh,, äh olulisi lisandusi ning viimane muudatusettepanek on Java Öri poolt, mis puudutab siis äh, nende fondide kasutamist õigeaegselt ja samuti ka ähm, kasutamata jäänud raha ümber äh, su-, toe-, suunamist ning äh, see võttis aluseks Euroopa Komisjoni poolt edastatud arvud, sest nagu ma aru sain, et me arvude koha pealt sekkuda ei tohtinud. see on punkt, mille osas võime veel pikemalt edasi rääkida. ma vabandan, et ma nüüd pikalt rääkisin, kuid äh, kui meil toimus äh, meil toimub arutelu täiskogul, äh, siis me saaks rääkida sisuliselt ja mitte ainult sellest, et läbirääkimised toimusid positiivses õhkkonnas me peaks rääkima äh, tõepoolest ka äh, selle nende kompromiss muudatusettepanekute sisu. köszönöm szépen, elnök asszony! Csaba Őri, tänan! tänan, juhataja! ja tänan teid selle väga põhjaliku ülevaate eest, millega te lihtsustasite varareportööride ülesannet ja Rahvapartei nimel äh, on mul vaid lisada, et enamik meie muudatusettepanekuid on hõlmatud kompromissettepanekutega mul on küsimus muudatusettepaneku hash kohta. hea küll, me ei saa rääkida arvandmeid, aga kui komisjoni ettepanekus on konkreetsed arvandmed, siis näiteks kakskümmend üheksa miljonit globaliseerimisega kohanemise fondi jaoks, äh, miks me peaksime sellega nõustuma? me teame, tegemist on reservi pandud rahaga ja me oleme arutanud ka seda, kas laiendada globaliseerimisega kohanemise fondi abikõlbulikkuse kriteeriume või mitte, miks me peaksime nüüd vähendama seda summat. varem oli viissada miljonit ja mina ettepanekus, tegin ettepaneku säilitada nimetatud summa viissada miljonit. vastasel juhul Äh, kaob see väärtus, mida me püüame saavutada, kui me nõustume komisjoni poolt välja pakutud äh, summaga. ja see nõrgestab ka meie läbirääkimispositsioone globaliseerimiskohanemise fondi tuleviku teemal. mina jääksin iseendale kindlaks ja ütleksin, et jääme kindlaks ka viiesaja miljoni summale. see on põhimõtteline küsimus äh,. Äh, vaatamata sellele, et me ei ole suutnud siiani viissada miljonit ära kulutada. ja muuseas, me loomulikult toetame raportit tervikuna. kas keegi soovib veel sõna? noh, siis see... siis ma vastaksin härra Öri küsimusele. ma ei tea, kas lahendusi võiks olla see, et, et me ei paneks mitte konkreetseid arve, vaid äh, kolm punkti sulgudes. sest meie komisjoni seisukoht on see, et äh, me ei ole nõus, et ühest küljest äh, töökohad, et vasta, vastastikku pannakse töö, töökohad tööstussektori, teiselt küljest põllumehed meil on vaja kõiki vahendeid selleks, et äh, edasi tegutseda. me peame minema kaugemale viiesajast miljonist. nii et äh, kui me ütleme lihtsalt, et me soovime viitsada, soovime viitsada miljonit, siis see on vastuolus meie seisukohaga põllumeeste suhtes ja sellepärast oleme mures, sest viissada miljonit on ainult siis kui me jääme komisjoni ettepanekute juurde, kuid meie soovime komisjoni ettepanekuid parandada. ja ma tean, et seda teeb ka eelarvekomisjon, nemad praegusel hetkel ei nimeta konkreetseid arvusid, nad panevad äh, kas punkte või väikseid X-e või mida iganes. mina arvan, et me peaksime selle ettepaneku juurde esialgu jääma.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 miks mitte panna nurk sulgudesse ja siis me arutame seda hiljem läbirääkimiste käigus. suurepärane, aitäh kõigile. hääletame siis äh, homme. hääletus tuleb väga pikk ning eelarvekomisjon hääletab kümnendal ja üheteistkümnendal oktoobril. nüüd lähme punkti üheksa juurde ja ma annan sõna proua Kornelissonile, et ta tutvustaks äh, meile muudatusettepanekuid äh, tema raporti äh, kohta, mis puudutab siis majanduspoliitika koordineerimist Euroopa poolaasta ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamist. palun, teil on sõna. Thank you, Mrs Chair uh.... tänan, juhataja umbes üheksakümmend muudatusettepanekut esitati sellele arvamusele ja ma tahan tänada kõiki neid, kes on esitanud need muudatusettepanekud, nende panuse eest. enamik nendest olid väga kasulikud ja äh, võimaldavad täiustada arvamust üsna palju. iroonia on selles, et enamik muudatusettepanekuid on minu sulest, mina olen see, kes enamuse esitas kuna äh, arvamuse äh, pikkus on sõnaliselt piiratud, kuigi me tahtsime väga palju rohkem lisada. meil toimus just äh, kompromisskohtumine, mis oli väga tulemuslik ja kasulik. ja ma usun, et me nõustusime enamike roheliste, ALDE, sotsiaaldemokraatide ja roheliste vahel üks kõige raskemaid punkte oli palka puudutav punkt. kuna raport ei ole piisavalt pikk, et seda teemat pikemalt lahti kirjutada, see viitab ka põhimõtete erinevusele ja erinevate fraktsioonide ideoloogia erinevustele küsimus selles, kas Euroopa Komisjonil peaks olema õigus üldse midagi palkade kohta öelda. teine arvamus, kui komisjonil see õigus on, kas see, mida komisjon välja pakub, on meile vastuvõetav nii esimese kui teise küsimuse osas on nii fraktsioonide vahel kui ka fraktsioonide siseselt palju eriarvamusi ja nimetatud arvamus ei ole just see õige koht selle küsimuse äh, lahti seletamises, kuid seda me võime arutada tulevikus ja loodetavasti me selle arvamuse puhul jõuame kompromissini, mis on kõikidele vastuvõetav. eriti arvestades seda, et majanduskomisjoniga me peame veel läbi rääkima, mis selles arvamuses saab sisalduma. Äh, paljud muudatusettepanekud, mis jäid kompromissist välja Äh, on märgitud hääletusnimekirjas äh, plussiga, äh, mõned on sellised, millega mina ei ole nõus, enamik nendest on esitatud GUE ja ECR-i poolt ja peegeldavad sellist tegelikkust, mis ei lange kokku minu tegelikkusega, nii nagu see peab olema, sest erinevad inimesed annavad hääle meie poolt või vastu. ja hea meelega kuulaksin ära teie kommentaarid. suur tänu, härra Pahh. Oui, merci, madame la president. suur tänu teile, kõigepealt ma sooviksin tänada proua Kornelissenit tema tubli töö eest ja tubli koostöö eest, samuti tänan ka kõiki teisi komisjoni liikmeid. ma rõhutan seda, mida ütles Kornel, proua Kornelissen oma sissejuhatuses. meil olid täna väga viljakad kohtumised variraportööridega ja saime enamuse kompromissmuudatusettepanekuid puudutavatest probleemidest lahendatud. siin on veel mõningad väikesed punktid, mida peaks lahendama, kuid eh, eriti selles, mis puudutab kompromissi E, siis eh, eh, see puudutab palkasid, siin on muidugi ideoloogilisi struktuuri, struktuurilisi kultuurilisi erinevusi, kuid ma olen siiski arvamusel, et me suudame selles osas jõuda lahendusteni. ning äh, ma arvan, et me suudame hääletuseks kokkuleppeni jõuda. eriti puudutab see äh, töötajate õigusi, aitäh. suur tänu ma sooviksin tänada samuti meie raportööri. meenutagem, et see on aasta alguse, aasta alguses äh, käivitunud töö äh, lõppfaas ning ma arvan, et põhilised sõnumid, mis siit välja tulevad, peaks olema siis selles osas, mis puudutavad äh, põhisuuniseid. asi on komisjonis muutunud palju keerulisemaks ning see puudutas kahtlemata ka seda palku puudutavaid kompromissmuudatusettepanekuid. see ei, ei puuduta, ma rääkisin mingist konkreetsest äh, olukorrast. näiteks komisjon ja Troika äh, soovitas, et Kreekas äh, töötaks ähm, inimesed, äh, töötajad äh, kuus päeva nädalas, üksteist tundi päevas. see ei olnud just see, mida me silmas pidasime, kui me teie raporti vastu võtsime. nii et äh, sellepärast ongi väga oluline just kompromiss palkade osas sest tööjõukulud ei saa olla põhiliseks küsimuseks, mida arutada ning teine küsimus, mida te arutasite oma raportis, see puudutab siis äh, komisjoni poolt välja pakutud suuniseid ja teisest küljest siis dia-, sotsiaalne dialoog igas liikmesriigis see on punkt, mida me peame kahtlemata tähelepanelikult jälgima. ning viimane tähelepanek, Raukport, on oluline ka selles osas, mida me ootame komisjonilt järgnevateks aastaks, sest kogu see meiepoolne panus, et Euroopa Parlament saaks oma sõna sekka öelda Euroopa semestri raames praegusel hetkel peame vaatama seda, kuidas komisjon võtab arvesse meie jaoks olulisi punkte ning äh, samuti me peame siin õppust võtma järgnevateks aastateks, sest äh, kuue nädala jooksul esitab komisjon meile omapoolsed ettepanekud äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta majanduskasvu osas. nii et äh, meil äh, on samuti vaja äh, täpselt teada, mida me komisjonilt tegelikult tahame. ja palun, proua Jaslõvetska. Pani przewodnicząca, ja chciałam prosić e, panią spraw-. ma sooviks e, proua raportöörilt e, paluda seda, et ta minu nime kompromiss G alt maha tõmbaks, ma oma muudatusettepanekus tegin ettepaneku toetada uuenduslikke lahendusi uute töökohtade jaoks ja mina sooviks ähm, siin nüüd äh, muuta sõnastust, ma ei taha rääkida äh, tööpuuduse vastasest võitlusest, sest et äh, sellega seostatakse kohe töötajatele makstavat abiraha, vaid et mina sooviks, et me mõtleks uute töökohtade eest, mitte tööpuuduse vastu, sest et äh, sellega seonduvad assotsiatsioonid on teistsugused, et vaja on võtta meetmeid selleks, et äh, toetada uute töökohtade loomist minu, mina oma muudatusettepanekus teen ettepaneku toetada innovatiivseid lahendusi, mis puudutavad no uute töökohtade loomist eelkõige noortele. ma rõhutan eelkõige noortele, sest et äh, praegu äh, puudutab tööpuudus, tabab tööpuudus eelkõige naisi, kes on rohkem kui viiekümne aastased. et me ei peaks äh, keskenduma üksnes noortele, vaid ka teistele elanikkonnarühmadele aitäh, kas on teisi sõnasoovijaid? kui ei ole, siis kas kõik on rahul? proua Korneliisen, palun. Thanks to uh,, to all the chat. ma tänan kõiki variraportööre nende poolt osutatud toetuse eest ja ma olen nõus sellega, et loodetavasti jõuame ka palkade küsimuses hea kompromissini ja ma loodan, et sellest saab olema, sellest saab äh, hea arvamus, äh, millega ma võin minna majanduskomisjoni ja seal läbirääkimisi pidada. Äh, selle keskmes on meie ootused järgmisele aastale, hindamine on oluline, kuid küsimus, mis sellele järgneb ja eriti tuleb rõhutada töökohtade loomist nagu proua Jaslovetška juba ka ise rõhutas. me mõistame hukka asjaolu, et liikmesriigid ei ole töökohtade loomise kava loonud, kuigi nad võtsid sellise kohustuse kolmekümnendal jaanuaril ja kui liikmesriigid ei täida võetud kohustusi, siis ma ei näe, milline saab olema see liikuma panev jõud, mis aitab luua töökohti Euroopas. see on väga tugev punkt. ja muudatusettepanekus G olema püüdnud hõlmata proua Jaslovetška veel pakutud sõnastuse uuenduslike lahenduste kohta, sest need on tõesti hädavajalikud, kuid võib-olla pärast koosolekut me võime temaga Äh, selle küsimuse veel kord läbi arutada, äh, lootuses leida täiendav kompromiss ja muus osas ootan homsest hääletust. okei okay,, eh bien dans ces conditions. jah, ning äh, neil tingimustel me hääletame seda raportit homme. ja ma tuletan meelde, et kolleegid vajavad homme hääletuskaarte ja nüüd on päevakorrapunktis kümme eh, sõna proua Morin-Chartier eh, selleks, et eh, rääkida kahesaja kolmekümne kolmest raport, muudatusettepanekutest tema raporti üle, mis puudutab töötervishoidu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest tulevate riskidega. seda Äh, teksti nimetatakse ka elektromagnetväljade tekstiks, teil on sõna. aitäh, äh, esinaine. ja töö algab uuesti pärast seda, kui me pidasime kinni ülevõtmise tähtaegadest äh, selle raporti, raporti osas, mille me kõik koos vastu võtmi-, vastu võtsime Mm-hmm. nõukogu ja komisjoniga ja kus äh, nähti ette, et äh, kahe tuhande neljanda aasta direktiivi äh, vastuvõtmine lükati edasi kolmekümne esimesele oktoobrile kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastasse ning nüüd algab töö uuesti. tekst on nõukogu tasandil edasi arenenud ja eelmisel nädalal äh, me saime taasalustada mitteametliku äh, dialoogi Küprose eesistujaga. dialoog, äh, dialoogis osalesid äh, kõigi fraktsioonide raport, variraportöörid, vähemalt nad olid sinna kutsutud, selleks, et me saaksime nagu meie töörühma alguses ette nähtud oli, koguda võimalikult palju teavet. me kõik soovime jõuda kokkuleppele selleks, et äh, see direktiiv oleks kohaldatav ja tagaks tasakaalu töötajate te te tervishoiu ja äh, ohutuse vahel ja oleks äh, tagatud selline tasakaal, mis võimaldaks äh, olulise tehnika kasutamist äh, tervishoiusektoris patsientide tervise hüvanguks, nii et me kõik püüdleme sellise tasakaalu saavutamise poole tekst nõukogus arenes edasi võrreldes komisjoni ettepanekuga ning meie töö tugines komisjoni tekstile. ma kutsusin kõigi fraktsioonide variraportööre üles septembris sellist töömeetodit kasutama, mis võimaldaks meil arvesse võtta kõiki äh, kõigi kolleegide poolt esitatud muudatusettepanekuid. ma tuletan teile meelde, et me saime kakssada kolmkümmend kolm muudatusettepanekut, millest viiskümmend kaks Rahvaparteilt, kakskümmend üheksa S ja D fraktsiooni poolt, viisteist ALDE fraktsiooni poolt, üheksakümmend üks Rohelistelt, üheksateist ECR-ilt ja üheksa GUE fraktsioonilt nii et äh, meie töömeetod siis võimaldas meil kõiki äh, kolleegide poolt esitatavaid muudatusettepanekuid arvesse võtta ja mm, koostada kompromissmuudatusettepanekuid, mis paralleelselt võtaks arvesse ka seda, kuidas see tekst nõukogus edasi arenes. ma tegin kõigile variraportööridele ettepaneku, et meil oli võimalus äh, rap-, osaleda kohtumisel raportööri ja nõukogu eksperdiga selleks, et me saaksime võimalikult palju teavet ning ma äh, küsin, kas esinaine on nõus, et me planeeriks kaks arutelu meie komisjonis äh, enne, kui me seda teksti hääletame, et meil oleks äh, võimalikult palju infot äh, muudatusettepanekute kohta. mõtteks on tõesti olnud see, et me hääletaks komi-, äh, et me hääletaks kas oktoobris või, et me arutaks komisjonis või öö, äh, oktoobris või novembris ja et me novembri lõpus hääletaks meie komisjonis seda raportit ja meil siis oleks enne jõule veel võib-olla võimalik alustada triloogiga, kui meil seda vaja on. see on siis see, mida me senini teinud oleme, te näete, et me ei ole aega kaotanud, vaid oleme säilitanud sama töömeetodi, jagades äh, infot äh, võimalikult palju kõigile ning ma olen väga tähelepanelik ka selles osas, mis puudutab kolleegide arvamust ja teie arvamust, äh, proua esinaine meie töömeetodi osas ja selles osas, et me soovime seda raportit komisjonis arutada kaks korda. Silvana Rapti ja proua Haakin, palun. Eh, eh- aitäh. ma soovin tänada proua Morin Chartier'd eh, tehtud töö eest ja ma pean ütlema, et äh, ma austan kolleeg Murin Chartier'd väga, vägagi, ta on väga sümpaatne ning mul on väga hea meel, et ma saan temaga koostööd teha, aga kahjuks on äh, asi täna, asjalood täna teisiti, ma pean rääkima teistsugust juttu ning me ei, ma ei tohi unustada, et äh, me oleme parlamendis ja mitte nõukogus, me oleme parlamendis, parlament on ainus äh, otse valitud äh, organ, äh, institutsioon Euroopa Liidus ning me räägime täna küsimusest, mis on äärmiselt oluline ja äärmiselt delikaatne ning praegu on olukord selline, nagu poleks päevagi möödunud sellest ajast, kui me selle teemaga alustasime, aga sellest hoolimata on möödunud terve aasta ning ma olen tõesti väga mures seetõttu, sest tõepoolest asi algas hästi. me tegime tihedat koostööd selles äärmiselt olulises valdkonnas ja nüüd on asi nii, et valitseb kohutav vaikus ja sellest isegi enam ei räägita. muudatusettepanekud esitati. tavaliselt on asi nii, et kui muudatusettepanekuid esitatakse, siis oodatakse järgmist sammu ning järgmine samm tavaliselt äh, seisneb kompromissmuudatusettepanekute esitamises, aga neid me ei ole saanud. ning siis läks veel aega mööda ja paralleelselt sellega äh, oli probleemiks see, et kahe tuhande neljanda aasta direktiiv ähm, pidi kaotama kehtivuse mingil hetkel ning seetõttu me otsustasime, sai, äh, seetõttu selle direktiivi kehtivusaega pikendati ning direktiiv kaotab kehtivuse alates kaheteistkümne, äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ning see tähendab, et kui me piisavalt kiiresti tööd ei tee, siis tekib oht, et äh, Euroopa töötajad ja patsiendid jäävad ilma seaduse kaitseta, tekib oht, et äh, selle küsimusega sa-, äh, tuleb hakkama saada esimesel lugemisel ning äh, me peame tõesti selle pärast muretsema, mida see tähendab Euroopa kodanikule, keda me esindame. kas me saavutame hea tulemuse või mitte, sest see on meie eesmärk, et me soovime saavutada tasakaalustatud tulemust. meil on parlament, nõukogu, me kõik teame seda ja tihti me oleme näinud, et äh, nõukogu teeb tööd äh, väga äh, konkreetsel viisil, te muidugi saate aru, mida ma mõtlen. ma tahan öelda, et ma usaldan Küprost eesistujariigina täielikult, aga me oleme kaotanud palju aega ja seetõttu ma ei ole rahul. proua Morin Chartier palus veel kahte võimalust selle teema arutamiseks. minu pärast võime me kas või sada korda seda arutada, kui me Euroopa kodanike huvides töötame, aga me ei tohi unustada, et sellel asjal on kaks erinevat mõõdet. üks mõõde on see, et äh, mis see üldse on, millest me üldse räägime. me ootasime, et äh, tuleks äh, nõukogu ekspert, kes räägiks meile sellest, mis vahepeal muutunud on ja mis on nõukogu eesmärk ja see ekspert kadus ära, võib-olla elektromagnet välja talle läks see kaduma, teda ei ole enam kui te tahate veel kahte arutelu, siis no minugi poolest, kas või sada, aga mi-, mis see, mis sellest kõigest kasu on? ma räägin sellest äh, selleks, et me teaks, äh, kaugele me jõudnud oleme. et me ei räägiks asju ilusaks, et me ei unustaks, äh, mis meie eesmärk on, meil on olemas konkreetne tähtaeg, mis meil kivina kaelas ripub ja meil on tungivalt vaja tegeleda piirväärtustega, elektromagnetväljadega kokkupuute piirmääradega, meil on tegemist töötajatega, kes riskivad oma elu kas äh, haiglates või äh, kasarmutes ning äh, Ehm, patsientide puhul on tegemist ohuga, et nad surevad, kui nad, neid ei diagnoosita magnetresonantstomograafia abil. me peame kõike seda silmas pidama ning peame otsima parimat võimalikku lahendust. meie sotsialistidena juba esitasime oma muudatusettepanekud need muudatusettepanekud olid praktiliselt samasugused nagu proua Morin Chartier muudatusettepanekud, teisisõnu ei ole vaja üldse mingeid järeleandmisi teha, vaid me peame ainult mõtlema sellele, et me oleme Euroopa kodanike teenistuses, mitte nõukogu teenistuses. minu ja, jaoks on nõukogu seisukoht täiesti ükskõik, mind huvitab ainult Euroopa kodanik ja kogu selle küsimuse kvintessents on, et mina olen teie käsutuses, minu pärast võime me tööd teha ööd ja päevad läbi, aga me ei tohi silmist kaotada oma eesmärki. ja lõpptulemusena on äh, olukord selline, et nõukogu ei tohi unustada, et parlament on olemas, parlament on ainus äh, otse valitud institutsioon Euroopa Liidus ja nõukogu ei äh, tohi seda ära unustada. Äh, ma rääkisin pikalt, mul on kahju, kui ma muutusin agressiivseks, tõesti väga kahju on. sii- äh,, madam Harkin. proua Harkin, palun. tänan, esinaine ma nõustun eelkõnelejaga, et me peame leidma tasakaalu töötajate kokkupuutu vahel elektromagnetväljadega ja ka selle osas, et on vaja teatud erandeid MRT ja teiste seadmete poole. eelmisel nädalal ma osalesin nõukogus äh, mitteametlikul kohtumisel koos äh, proua Chartier'ga äh,. seal räägiti siiani saavutatud edust äh, tutvustati ka tehnilisi ja teaduslikke edusammusid ning soovitusi eh, rahvusvaheliselt komiteel, kes töötab ioniseeriva kiirguse teemal ja ka neid tuli arvestada nende ettepanekus. ma nõustun proua Raptiga, et aeg surub peale ja kui õigesti tõlgiti teda, siis ta ütles, et ta ei hooli nõukogust, kuid me peame siiski jõudma kokkuleppele nõukoguga ja samas säilitama see tasakaal, mida ma alguses mainisin. ma usun, e, et e, proua Šatie poolt välja pakutud töömeetod võiks toimida ja ma nõustun, et parlamenti tuleb kõikides aspektides austada, kuid see on meie ülesanne ja see on meie ülesanne tagada kolmepoolsetel kohtumistel Äh, ma loodan, et see töömeetod aitab saavutada kokkuleppe ähm, tehtud ettepaneku ja meie muudatusettepanekute vahel. arvestades praegust asjade seisu, see on võib-olla kõige parem viis edasiminekuks Äh, räägiti sellest, et on vaja täiendavaid arutelusid komisjonis, äh, ma olen sellega nõus ja ma loodan, et väga palju tööd äh, tehakse ära ka variraportööride vahel kompromissmuudatusettepanekute läbivaatamisel. arvestades hetkeseisu, arvestades seda, mida on vaja saavutada ja jäänud aega, ma nõustun raportööri poolt, raportööri poolt välja pakutud töömeetodiga aitäh, kas äh, keegi soovib veel sõna võtta, enne kui ma komisjonile sõna annan? proua Rapti, te just saite sõna. kas te soovite veel midagi lisada? proua esineja, ma tahtsin äh, ainult ühte asja öelda selleks, et vältida vääritimõistmist. ma tahtsin öelda, et mind äh, nõukogu arvamus äh, ma, ma ei tahtnud öelda, et mind ei huvita nõukogu arvamus. Äh, kui ma seda ütlesin, siis ma eksisin. loomulikult see huvitab mind, meie esmane eesmärk on selles, et me soovime kokkuleppele jõuda. aga ma ütlesin, et mind ei huvita kui ma enne ütlesin, et mind ei huvita, mida nõukogu teeb, siis ma mõtlesin sellega ajakava. loomulikult minu eesmärk, nagu meie kõigi eesmärk, on jõuda parimale võimalikule kompromissile. komprom-, probleem on selles, et ma ei väljendanud ennast õigesti ja ma palun vabandust selle pärast enne kui ma annan sõna komisjonile ja meie raportöörile, tahaksin ma omalt poolt veidi reageerida. vaja on, et raportöör meile täpsustaks, et millest me peaksime komisjonis arutama veel kaks, mida me peaksime komisjonis arutama veel kaks korda, et praegu, tavaliselt me räägime sellest, et ja mind ei huvita see, kui iga variraportöör õnnitleb meid kõiki tehtud töö eest, eriti äh, selle teema puhul see mind ei huvita, mul ei ole tunnet, et me oleks tegelikult sellest teemast rääkinud, et teema on ju see, et kas see kõik kaitseb neid töötajaid, mm, kes puutuvad kokku kiirgusega ja kõik, palun vabandust, kui ma veidi bruba-, brutaalselt ennast väljendan, ja selle kõige taga on siis eh, meditsiinilobi, mm, eh, nende seadmete töötajate lobi, seetõttu on see ka nõukogus blokeeritud ja eh, seetõttu tekkis probleeme ka eelmise direktiiviga ja see seisukoht, mille meie võtame lõpuks, on, omab teatavat tähtsust. ma tuletan meelde, et äh, meil tõepoolest oli juba kuulamine koos töötajatega, ma ma ei ole kindel, et äh, me tõesti teemast räägime. ma loomulikult tahan äh, kuulata nõukogu eksperte, minu pärast kas või äh, WHO äh, eksperte, äh, kes tasakaalustaksid äh, seisukohta. ma tahan nüüd esitada ühe täiesti süütu küsimuse. ma arvan, et meil on nüüd kakssada üksteist muudatusettepanekut, mille kolleegid esitasid enne, kui see protsess katkestati kui see menetlus katkestati selleks, et võimaldada olemasoleva direktiivi äh, pikendamist ning äh, selle asemel, et äh, komisjonis siin pidevaid äh, Äh, arvamuste vahetusi korraldada, tahaksime esitada küsimuse, et äkki me peaksime muudatusettepanekute esitamise tähtaja ennistama, võib-olla ma eksin ja võib-olla kõik äh, äh, elemendid on olemas selleks, et head kompromissi saavutada. ma lihtsalt esitan selle küsimuse, sest mulle praegu need küsimused tulid pähe ja kui küsimused mulle pähe tulevad, siis võib-olla teistel on ka mõningaid uusi mõtteid, mida nad tahaksid esitada. meil oleme nüüd töötanud nende kahesaja kolmekümne kolme muudatusettepaneku baasil, äh, nii nagu poleks alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrist mitte midagi muutunud. ja ma kardan, et lõpuks tehakse meil lihtsalt ettepanek võtta vastu see ühine seisukoht, mis tundub kujunevat välja nõukogus. ma ei ole siin nüüd mingi hindaja, vaid ma lihtsalt äh, esitan küsimuse, võttes arvesse seda äh, spe-, spetsiifilist äh, olukorda praeguse raporti puhul ja võttes arvesse ka nõukogu arutelusid, selleks, et vastata nendele küsimustele, siis ma olen kindel, et proua härra Albion komisjonist annab meile nüüd vastust ja et pärast äh, on raportööril ka oma seisukoht. Euh, suur tänu, ma saan täiesti aru, et olukord on pisut keeruline nõukogu käivitas äh, omapoolse analüüsi ning algusest peale täielikult äh, tegi teksti ümber kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates, kuid äh, samas nõukogus arenevad asjad hästi edasi ning ma ei taha küll nõukogu esindama hakata, ma arvan siiski, et nõukogul on eesmärgiks üldise lähenemise dokument vastu võtta oktoobri alguses ja kui sotsiaalasjade komisjonis homme suudetakse kokkuleppele jõuda ka paaris kolmes küsimuses, mis praegusel hetkel on veel küsimärgi all, sellisel juhul saate te neljandal oktoobril dokumendi, mis selgitab, kuidas uusi muudatusettepanekuid äh, vastu võtta. ma ei saa kahjuks kõigi menetluslikele küsimustele vastata, kuid äh, selge on see, et me peame leidma lahenduse, võttes arvesse, kui vähe aega meil äh, jäänud on. tahaksin teile küll, äh, teid, teid küll rahustada selles osas, mida komisjon võttis vastu, otsus on meil, nagu, nagu, nagu see võttis vastu nõukogus kuid öö, äh, oleme pärast pikki keerulisi äh, käike jõudnud siis nende ettepanekuteni, mille komisjon esitas või mida komisjoni dokument võib-olla polnud lihtsalt äh, loetav, kuid on põhimõtteliselt siiski ära mainitud ära toodud selles dokumendis, mis praegusel hetkel ringleb äh, nõukogus ning äh, äh, need on, ettepanekud on vähem radikaalsed kui need, mis esialgselt välja pakuti. üritatakse pöörata erilist tähelepanu võimalusele süsteemi toimida ja patsienti aidata ja selles osas, mis meie välja pakkusime, näiteks kas siis sõjaväele või NATO-le, nüüd räägitakse sõjalisest tegevusest, samuti äh, on võimalus äh, tööstusele teatud erandeid teha. sellest räägime pikemalt homme, sest eelkõige me peame tegelema töötajate kaitse ka ja erandeid tehakse tõesti ainult väga erakorralistel juhtudel, kui muud midagi üle ei jää. nii et äh, nii palju siis sellest. veel üks äh, aspekt, mis on täielikult muutunud. Äh, nägime, et on vaja niiseid äh, selles on, kuidas seda direktiivi rak-, rakendada ja e, see, nõukogu tegi seda siis hea tava, head tava puudutava osa suhtes. see peaks aitama kõigil paremini mõista seda, mis nende sätete taga tegelikult on ning lisades mõned äh, äh küsimused jäeti välja, mis aga tekstidokumendisse jäid sisse nii et tegelikult ma arvan, et tegu on väga ühtse dokumendiga ning need muudatusettepanekud, mille teie esitasite, nad ei puuduta sedasama teksti täpselt, kuid äh, ma arvan, et, äh, et lõppdokumendis teie muudatusettepanekud ka vähemalt osaliselt leiavad kaja, kajastamist. suur tänu teile! Merci. Euh, avant de donner la... suur tänu, enne kui ma sõna annan raportöörile, sooviksin öelda, et äh, ma tõepoolest ei soovi tähtaega veel edasi lükata, kuid leidsin, et mina kui komisjoni esimees äh, pidin esitama küsimuse muudatusettepanekute esitamise tähtaja kohta ma eh, tean, millise eh, otsuseni jõudis parlament muudatusettepanekute esitamise tähtaja osas me meelega lühendasime seda tähtaega ning eh, vähendasime ka komisjoni poolt seda ettepanekute tähtaega, aga et nõukogu kiiremini teeks mina kardan, et kui seda, kui me selle asjaga venitame, siis jääb see tekst täiesti maha jääma. võttes arvesse, kui kiiresti tehnoloogia edasi areneb, iga päev pakutakse ju tehnoloogia valdkonnas midagi uut välja. kuid ma lisan, et minu jaoks on võimatu selle teksti poolt hääletada, kui ma ei tea täpselt kui äh, suurel määral äh, pakutub see äh, kaitset selle sektori töötajatele, sest see on selle teksti eesmärk, mitte see, e, mitte see, kas materjalitootjad ja arstid on nõukogu ettepanekuga rahul, sest töötajate kaitse on meie komisjoni jaoks oluline, oluline küsimus. proua Morin Chartier ja võib-olla te eh, täpsustate ka, mida te arvate nendest eh, kahest küsimusest, mille kohta te küsisite. suur tänu, kuulasin huviga variraportööre. mul on kahju, et proua eh, Raptit ei olnud meie viimasel raportööride kohtumisel. ta oleks võinud sõna saada ning minule ei pea ütlema, et Euroopa Parlament on esimene, e, on maailma suurim demokraatlikult valitud institutsioon, mitte ükski siinne saadik e, ei ole, e, on, ei vaidle sellele vastu, kuid tuleme nüüd tagasi arutelu põhimõtete juurde ning selle juurde, mida me oma raportiga soovime. teiseks, minule ei pea ka ütlema seda, et me, et me venitame. ma arvan, et, et äh, oma läbirääkimistes nõukoguga oleme me piisavalt öelnud, et, äh, et äh, tähtaeg peaks olema mitte pikem kui poolteist aastat. ma olen täielikult sellega nõus, ma olen nõus ka sellega, et me peame ühtselt tegutsema, mida rohkem me koos tegutseme, mida rohkem tullakse meie eh, ko-, kohtumistele, seda vähem on meil eh, tühje vaidlusid. probleem on, mis me peame lahendama, on kahekordne. kõigepealt loomulikult me töötame, et, et eh, selle nimel, et meditsiinitöötajad töötingimused paraneksid kuid meil kõigil on, ka neil on vaja ähm, arstlikke e-, läbivaatusi ja loodetavasti me keegi ei tea MRI ähm,, MRI ehm, tuleks äh, ma ennast üle vaadata. MRT-ga. ning me peame kõigi kaaskodanike tervise nimel äh, leidma eh, võimaluse, mis eh, oleks kõigi jaoks sobiv. kogu küsimus puudutab eh, kõiki Euroopa kodanikke. ja sooviksin selles vaimus ka edasi töötada. teine probleem, millele me peame vastu astuma, on see, et pidevalt erinevate eesistumise ajal on toimunud arenguid äh, läbirääkimistes ning äh, ning dokument on algdokumendiga võrreldes väga palju muutunud. me peame neid muutusi arvesse võtma, tegutsema võimalikult konstruktiivselt ja efektiivselt. tõepoolest meil on ainult kaks võimalust tegutseda. ma ei arva, et äh, lõputult peaks korraldama äh, mõttetuid kuulamisi ja, ja arutelusid. kas lükkame edasi muudatusettepanekute esitamise tähtaja? või jätkame oma arutelu kompromissmuudatusettepanekute osas. kui mina esitan teile ainult ühe küsimuse, kui me käivitame eh, muudatus, muudame, kui me muudame muudatusettepaneku esitase tähtaega, siis mis saab, oli juba esitatud muudatusettepanekutest, minu pärast võime me seda muuta, kuid kuidas seda ajastada, kui me soovime tugevat teksti, tugevat dokumenti. ma ütlen seda ka proua Rapti kohta, sest me ju kõik äh, põhimõtteliselt soovime sedasama. kas me hoiame rangelt ajakavast kinni või mitte? Äh, et jõuda eesmärgini. nii et küsimus on siis selles, mis saab juba esitatud muudatusettepanek ähm,. Madame Rapti. proua Rapti. aitäh, esinejana. kui ma õigesti aru sain siis äh, on noh, meil tegemist põhimõttelise tekstiga, sest et äh, mina nüüd kuulsin komisjoni esindajalt äh, seda ja proua Morin Chartier rääkis lõhest vana ja uue teksti vahel ja minu jaoks tähendab see seda, et me peame välja töötama uue teksti, mis põhineb nüüd muudetud tekstil. nii et äh, ettepanek ole, minu jaoks tunduks loogiline, et me teeks ettepaneku uuesti avada et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja ma tuletaks teile meelde ka seda, et äh, proua Morin Chartier'ga tehtud äh, töö puhul me saavutasime rahuldava taseme. meil oli paljude küsimuste puhul sarnane arvamus, aga kuna nõukogu on teksti vahepeal muutnud, siis minu arvates peaksime uuesti selle tekstiga tegelema ja tuginema oma töös uuele alusele. me ei tohi unustada et äh, me allume ajalisele survele, loomulikult me peame selle probleemiga tegelema ja see, selle lahendama, aga me peame seda tegema õigesti. ja minu jaoks tähendab see seda, et kõige parem ja loogilisem lahendus on alustada seda menetlust äh, algusest peale. Need äh, tähtaja ja ajakava küsimused äh, tulenevad ähm, sellest, et me tavaliselt ei käsitle neid teemasid komisjonis, mul on väga kahju, et me eelnevat infot ei jaganud, et meil oleks võimalus olnud vältida nende küsimuste arutelu siin. proua Morin Chartier, mulle ei jäänud muljet, et te mulle vastasite sellele küsimusele, et ma tahaks küsida, et mida te tahate teha nendel kahel täiendaval kohtumisel, mida te soovite korraldada. mulle oleks meeldinud, kui te oleks tulnud äh, selle teemaga minu juurde enne äh, seda tänast koosolekut, see oleks äh, asju lihtsustanud meie jaoks mm, proua esinaine, minu eesmärk on, et meil oleks arutelu äh, nõukoguga ja meie komisjonis toimuv hääletus oleks äh, võimalikult äh, laiapõhjaline ja võimalikult ähm, tugev, see on minu eesmärk. ja see eeldab seda, et me oleksime nõus teatavate kompromissmuudatusettepanekutega, mis võimaldaks meil saavutada tugev hääletustulemus Need kompromissmuudatusettepanekud ähm, et nende üle võib läbirääkimisi pidada variraportööridega ja seda ka tehakse, aga vaja on äh, seda, et äh, kõik äh, tööhõivekomisjoni meet-, liikmed oleks variraportööridega toimunud aruteludest teadlikud, see oli meie arutelude eesmärk kui te eelistate mingit teist töömeetodit, eelkõige seda, et me avaks uuesti muudatusettepanekute esitamise tähtaja selleks, et äh, me saaksime mm, kõigiga uuesti kompromissmuudatusettepanekuid kokku leppida, see mm, saab olema meie kollektiivne otsus, aga minu jaoks on oluline see, et me jõuaksime võimalikult äh, tugeva hääletustulemuseni meie tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonis. ja me ei saavuta seda, kui inimesed kogu aeg ähm, oma meelt muudavad. meil on vaja usalduslikku suhet, aga meil on vaja ka võtta kohustusi üksteise ees ja äh, selles osas, et mi-, millise töömeetodi me valime enne hääletust. esinejana, mm, teie siis soovisite, et meil ei oleks enne hääletust veel kaks mõttevahetust. esimene oleks siis selleks, et muudatusettepanekuid arutada ja miks teil teist vaja on? proua Moranšahti, selleks, et meil oleks võimalik arutada muudatusi, mis on vahepeal tulnud, et kõik tõesti oleks nõus, aga kui inimesed on ähm, võtnud kohustusi selleks, et olla kindlad, et äh, me tugineme tõesti korralikule alusele, siis me võime äh, ka ühe koos mõttevahetusega piirduda. oluline on see, et äh, seisukohti vahepeal ei muudetaks. esinaine, ma konstateerin, et me pool aastat juba arutame seda päevakorrapunkti, mis on oluline päevakorrapunkt Pä. oluline päevakorrapunkt päevakorras oli ette nähtud muudatusettepanekute arutelu. ma ei ole selle äh, Mm, sellest teemast endast mitte midagi kuulnud ja mul on kõrini nendest komisjoni koosolekutest, kus ma sisuliselt mitte midagi uut teada ei saa, see on oluline teema. ja homme äh, tulevad äh, ajakirjanikud ja küsivad, mida me tegime ja ma ei ole pärast seda komisjoni koosolekut võimeline ütlema, et mida, mis suunas me lähme, mida me teeme. ma arvan, et me võime teha järgmise ettepaneku, et võttes arvesse uusi äh, elemente, mis äh, tõenäoliselt äh, on tekkinud alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrist ja ilma, et me muudaks raportööri tööd liigselt keerukaks, võiksime me äh, panna uue täiendava muudatusettepanekute esindamise tähtaja, mis võimaldaks meil arutelu täiendada. Need kakssada kolmkümmend kolm muudatusettepanekut, mis esitatud on, jäävad alles ja vari-, täiendavad muudatusettepanekud, mis ta-, kes tahavad äh, täie-, äh, täiendada see, äh, võivad kahekümne teiseks kahekümne viiendaks septembriks kella kaheteistkümneks esitada täiendavaid muudatusettepanekuid. kas me võime kokku leppida sellises ajakavas? see võimaldaks meil õigustada seda, et me teeme Äh, põhjalikku tööd, võttes arvesse seda äh, direktiiv, äh, praeguse direktiivi tähtaja pikendamisest tulenenud katkestamist ning teiseks, kui raportöör arvab, et ta kaheksandaks, üheksandaks oktoobriks suudab kompromissmuudatusettepanekut koostada, siis proua, siis kallis Elisabeth, me saaksime arutada äh, siis neid muudatusettepanekuid, kui tegemist on siis tõelise muudatusettepanekute aruteluga ning teine mõttevahetus toimuks meil Strasbourgis erakorralisel komisjoni äh, koosolekul üheksateistkümnendal novembril äh, ja kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal novembril oleks siin meil siis hääletus. kas see sobib teile, proua esineja? esmalt äh, sisuliselt äh, ma võin äh, väga kergesti mõne minuti jooksul selgitada kõigile kohalolijatele muudatusettepanekute sisu. probleemid, mida erinevad fraktsioonid tõstatasid ja tegid seda erineva intensiivsusega või lähenesid veidi erineva nurga alt, aga probleemid olid äh, sarnased. esimene probleem olid erandid, mil määral võib äh, teha erandeid üldisest äh, regulatsioonist, see oli esimene punkt, meditsiinilised erandid, kaitsesektori erandid ja teine punkt mille osas äh, muudatusettepanekuid esitati, puudutas äh, äh, kokkupuute piirmääru või siis rakendusväärtusid, väärtuseid ehk siis piirmääru, mis puudutasid töötajaid ning kolmas muudatusettepanek valikute valdkond puudutas äh, suuniseid selleks, et äh, võimalikult äh, hästi tagada töötajate kaitse, töötajate tervisekaitse. see oli siis väga lühida, lühike kokkuvõte. mul on väga kahju, proua esinaine, et teile jäi mulje, et te ei ole üldse mingit sisulist teavet saanud. me võime, ma võin teile nii palju detailset infot anda, kui te soovite ning erinevatelt frak-, fraktsioonidelt äh, tuli muudatusettepanekuid, mis kõik keskendusid neile kolmele teemale. selles probleem ongi ning me kõik oleme motiveeritud selleks, et äh, meil läbirääkimistel hästi läheks. see oli siis sisuline pool. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis äh, teie poolt välja pakutud ajakava sobib mulle suurepäraselt. kui äh, kolleegid, variraportöörid on äh, sama motiveeritud äh, kokkuleppele jõudma, meil on vaja, et me oktoobriks äh, jõuaks kokkuleppele ja novembris saaksime hääletada. mulle sobib see väga hästi. see on kooskõlas selle lõpliku ajakavaga, millest ma teile mõni aeg tagasi, mõni hetk tagasi rääkisin. esinejana Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on uuesti avatud kuni kahekümne viienda septembrini kella kaheteistkümneni. Äh, inglise keeles tuleb need esitada ainult. ma palun, et äh, muudatusettepanekud oleksid inglise ja prantsuse keeles. esinaine, ma algselt mõtlesin sellele, aga ma arvan, et see tekitab ebavõrdsust komisjoni liikmete hulgas ja see tõesti ei lähe läbi. proua Morin Chartier, mina raportöörina palun, et ma eh, saaksime eh, sellel alusel töötada sel juhul on vaja, et ähm, liikmed oleksid nõus tegema tööd ilma äh, tõlketa. ausõna, tegemist on esimese korraga, kui äh, selline olukord tekib ja kui see tekib veel kord, siis äh, ma ei ole sellega nõus, meil ei tohi olla sellist olukorda, ma ei saa aru, kuidas me jälle selleni jõudsime. kas variraportöörid on nõus tegema tööd äh, Äh, muudatusettepanekutega, mis äh, on inglise ja prantsuse keeles ja ei tule pärast mulle ütlema, et ei, me ei saanud teha tööd sellepärast, et me ei saanud tõlkeid. nii et siis äh, kahekümne viiendaks septembriks kella kaheteistkümneks muudatusettepanekud prantsuse ja inglise keeles, kaheksandal, üheksandal oktoobril analüüsime muudatusettepanekuid ja kompromissmuudatusettepanekuid ning kui vaja, siis teine mõttevahetus üheksateistkümnendal oktoobril ja see tähendab seda, et kui meil teisest muuda-, teist muudatusettepanekute äh, arutamise tähtaega vaja ei ole, äh, nii et üheksateistkümnendal me siis kas arutame veel kord kompromisse või hääletame ja äh, kui on vaja teist muudatusettepanekute arutamise koosolekut, siis hääletame kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal novembril me oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud ning nüüd ma annan sõna proua Ronsullile see äh, et selleks, et ähm, tutvustada meile sada kaheksakümmend kahte muudatusettepanekut äh, kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva direktiivi ja siseturu infosüsteemi kaudu tehtava, tehtavat haldustööd käsitleva määruse muutmise kohta. proua raportöör tänan, esinen eh, kolleegid. Eh, praegu kehtiv kutsekvalifikatsioonide tunnustamissüsteemi on vaja eh, üle vaadata selleks, et taaskäivitada siseturgu. see ettepanek pakub uusi kutsealaseid võimalusi ning äh, räägib ka sellest, et liikmesriikides ei ole piisavalt kvalifitseeritud töötajaid. ma tänan kõiki kolleege, kes on osalenud selles töös ja esitanud muudatusettepanekud. me oleme teinud väga palju koostööd. me saime sada kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut, mis keskendusid põhimõtteliselt järgmistele teemadele. Äh, Neid valdkondi oli tegelikult kuus äh, Äh, meditsiiniõdede äh, väljaõppe miinimumtase äh, direktiivi kohaldamisala ja kas seda laiendada ka notaritele, keeleoskus ja eelneva kutsealase töökogemuse tunnustamine. kui me räägime meditsiiniõdede miinimumkvalifikatsiooni nõuetest, me peaksime tõdema, et praegu kehtiv ühenduse seadusandlus äh, Äh, ütleb, et selleks on vaja äh, vähemalt kümneaastast äh, koolitusperioodi, et tegutseda tööjõuturul meditsiiniõena. kuid me ei tohi unustada, et kahekümne neljas liikmesriigis, välja arvatud Saksamaal, Hollandis ja Luksemburgis, on et- ja nimetatud viimastes riikides on ette nähtud kaheteistaastane õpe ja komisjon on teinud ettepaneku, et miinimumiks oleks kaksteist aastat. ettepanekus on juttu sellest, et tuleb arvestada ka arengutega äh, nimetatud kutsealal. me räägime miinimum äh, väljaõppe ajast selleks, et paremini välja koolitada tervishoiutöötajad, et nad saaksid ka rohkem ülevaadet tehnoloogia ja tehnika arengutest oma valdkonnast ja samuti saaksid ka tööjõuturu nõuetele vastavalt spetsialiseeruda. Äh, selle ettepaneku eesmärk on äh, tõsta töötajate äh, koolitustaset ja tagada ka haigete kaitse kõrgemal tasemel. nagu ma juba mainisin ja olen korduvalt öelnud, ma olen aastaid haiglas töötanud ja ma olen tuttav selle tegevusvaldkonnaga ja seetõttu ma toetan ettepanekut äh, tõsta minimaalne väljaõppeaeg kaheteistkümnele aastale. Äh, muudatusettepanek sada kolmkümmend üks äh, koos proua Harkiniga ja ma tänan teda selle eest. ma toetan seda mõtet muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks ja nimelt seda, et liikmesriigid peavad tagama pideva väljaõppe, täiendõppe, äh, et vastukutse alla töötajad omandaksid ka uusi oskusi. sada kolmkümmend kolm kuni sada kolmkümmend kuus muudatusettepanekud pakuvad välja minimaalselt kümme aastat ja see ei muudaks praegu kehtivat olukorda Äh, nende muudatusettepaneku järgi jääks praegu kehtiv staatus quo alles. ja ma arvan, et, et äh, see karistaks neid liikmesriike, kus on kehtestatud kaheteistaastane äh, õppeperiood. direktiivi kohaldamisala laiendamise küsimus ka selles küsimuses tahan teile meenutada, et pärast Euroopa Kohtu otsust äh, kahekümne neljandast maist kaks tuhat üksteist on komisjon teinud ettepaneku, et kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi tuleks laiendada ka uutele kutsealadele sest nende kutsealade esindajad ei saa praegu töötada liikmesriikides, kuid äh, kutseala esindajad seda ei toeta ja seetõttu on liikmesriigid omalt poolt pakkunud äh, käsitleda seda küsimust eraldi foorumil äh, või läbi delegeeritud õigusaktide. kolmas küsimus, Euroopa kutsekaart ja siinjuures äh, tahan selgitada, et äh, selleks on ootav mõjude analüüs, äh, kus siis analüüsitakse sellise kutsekaardi poolt- ja vastuargumente ja analüüsitakse ka kaasnevaid kulusid, nii nagu Euroopa Komisjon on välja pakkunud. ja pärast mõju hindamise uuringut on võimalik, Euroopa Komisjon äh, teeb ettepaneku üle minna vabatahtlikult kohustuslikule kutsekaardi kehtestamisele. ja ka varireporter on minuga nõus selles. on tehtud ka ettepanek lihtsustada ja ühtlustada äh, kutsekaardi väljastamise aega ja vähendada seda neljale nädalale. ja vaikus tähendab äh, äh, nõustumist. ja selle kohta on esitatud ka mitmed muudatusettepanekud neli, kuus ja seitseteist. keeleoskus kui te soovite, siis ma võin mainida muudatusi kolmkümmend üheksa, nelikümmend ku-, viiskümmend kaheksa, kuuskümmend üks, sada kuussada seitse. Nendes muudatusettepanekutes on tehtud ettepanek, et need kutsealade esindajad, kes teevad kutsealast tööd teises liikmesriigis Mm. on sellised, kelle puhul tuleb kontrollida ka nende praktilist keeleoskust, kuid teha seda läbipaistvalt. Äh, keeleoskuste kontrolli ei saa kasutada takistusena ähm, turule sisenemisel, seetõttu meil peab olema ka põhjendused, kui me sellist keeletesti nõuame. mul on probleeme muudatusettepanekuga sada kuus ja ma vabandan, kui ma selle muudatusettepaneku autori nime ei häälda täpselt, kuid selles on juttu, et on nõutud piisavat, piisav keeleoskus. piisav on veidi ebamäärane, kes teeb kindlaks, kas see keeleoskustase on piisav või mitte. ja sellega seoses on mul tekkinud teatud küsitavused. kaheksakümmend neli, kaheksakümmend kuus, üheksakümmend üks osaline juurdepääs, suurem õiguslik kindlus. mis eeldab äh, täiendavat koolitust, väljaõpet, et oleks võimalik oma kutsealal töötada teises liikmesriigis, selle asemel, et äh, läbi teha täielik koolituskursus äh, võiksid nad läbi teha täiendava kursuse, kuid liikmesriigid võivad keelduda osalise juurdepääsu andmisest ja kolleegid on pakkunud välja, et see general interest, üldine huvi oleks paremini määratletud ja Äh, osalusjuurdepääsu ei saa lubada näiteks ainult tervishoiutöötajate puhul ja äh, riiklikus tervishoiusüsteemis töötavate inimeste puhul. Äh, nende puhul on vaja eraldi väljaõpet ja see on esile kutsunud väga palju mõttevahetust ka meie komisjonis. kutsealased organisatsioonid ja tasu. selleks, et tagada juurdepääs reguleeritud kutsealadele, peab äh, algne liikmesriik tunnustama teises liikmesriigis antud kutsekvalifikatsiooni. ja selleks on kolm põhjust, miks me oleme selle ettepaneku oleme välja käinud, et see peaks olema tasuline selleks, et äh, sellist kutsekvalifikatsiooni tunnistusi ka ametlikult tunnustatakse ja teiseks, et siseturul äh, räägitakse sellest, et äh, kutsealane tegevus on selline, mis on tasustatav ja liikmesriigiti on erinevatel kutsealadel tasu erinev ja need on erinevalt tasustatavad esitate küsimusi ka proua Hirši, proua Harkini muudatusettepanekute kohta, kus kutsutakse üles äh, loobuma nõudest äh, küsida tasu nende tunnistuste kohta. kompromissettepanekud äh, saavad valmis kahekümne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 øh, direktiv for at sikre, at den frie bevægelighed kommer til at fungere på en hensigtsmæssig måde. Det er rigtig vigtigt, at vi... Øh on väga oluline, et äh, töötajate vaba liikumine toimib rahuldavalt ja samas on vaja tagada mõistlik tasakaal töötajate vaba liikumise ja teiselt poolt liikmesriikide põhjendatud huvide vahel äh,, mis on suunatud kutsealal tegutsemise vastutustundlikule saavutamisele. me oleme keskendunud sellele, et komisjoni poolt välja pakutud sõnastus oleks täpne. samas tuleb silmas pidada ka üldisi seisukohti, nii nagu ka teenuste direktiivi puhul me püüdsime saavutada, et säilitatakse äh, punktis nelikümmend samasugune sõnastus ja väga palju äh, muudatusettepanekuid on selle kohta, et tuleb äh, sellesse protsessi kaasata äh, te tegevusvaldkonna mõlemad osapooled, nagu näiteks keeleoskuste puhul ja Euroopa kutsekaardi puhul. me soovime, et oleks tagatud suurem kindlus ka ehitusvaldkonnas, et vähendada erinevusi töö ja palgatingimuste vahel ka seoses lähetatud töötajate direktiivi nõuetega ja me soovime rohkem teavet äh, selle kutsekaardi kohta ja sellist teavet leiab ka lähetatud töötajate direktiivist. kui me räägime keeleoskustest, siis me soovime sellist sõnastust, mis võimaldab teostada kontrolli tunnustamise ajal ja mitte tagantjärele, nagu komisjon on välja pakkunud ja me soovime seda laiendada ka teistele tegevusvaldkondadele ja mitte piirduda ainult tervishoiuvaldkonnaga. kuid nagu ma ütlesin, ma loodan, et me eh, jõuame väga paljudes küsimustes siiski kokkuleppele. Eh, Toomas Hendel, siis Mariann Harkin. Toomas Hendel ja pärast seda Mariann Harkin. aitäh, proua esineja, lugupeetud kolleegid ma piirduks kolme punktiga, esimene ja kõige olulisem tundub minu jaoks olevat ähm, kutsealal äh, tegutsemise loa saamise küsimus, et äh, kui meil on arst, tegutsemiseks kaheteistaastane õpp-, tegutsemise eeltingimuseks kaheteistaastane õppeaeg ja mm, mõnedel puhkudel piirdutakse kümne aastaga, siis see tegelikult pöörab selle ettepaneku pea peale. ma tahaks äh, sõnaselgelt välja öelda, et kui praegu mõningates äh, riikides on selline koolisüsteem, mis näeb ette äh, lõpudiplomi saamise pärast kümne aasta möödumist ja kui seda tahetakse muuta, siis äh, selle tulemuseks on ainult see, et ainult kõige kõrgema äh, haridustasemega inimesed saaksid äh, õiguse töötada arstina. mina arvan, et see on kontraproduktiivne ning see tähendaks seda, et väga palju madalama kooliastme lõpetajatest ei saaks töötada põetajatena, sanitaridena, mina arvan, et see on kontraproduktiivne ja võttes arvesse demograafilist arengut, tähendaks see seda, et mõned liikmesriigid äh, üritaksid oma oskustöötajate vajadust äh, ta, äh, katta mõningate teiste liikmesriikide arvel. Äh, Saksamaal on asi nii, et pärast põhikooli lõpetamist on võimalik läbida mm, kutseõpe, siin ei ole kasutatud ka õiget sõnastust, ma loodan, et see probleem õnnestub meil raportööriga ära lahendada, teine teema, mis tundub mulle oluline, on, on need äh, keelelised nõudmed. mul, ma olen nõus, et äh, seda ei tohi kasutada diskrimineerivalt, aga ma veidi muudaksin äh, vaatevinklit, eriti tervishoiuametite puhul on äärmiselt oluline, et arst, patsient ja ja abipersonal üksteisest aru saaks, vaja on Mm, siin äh, mitte alahinnata tarbijakaitset ja patsiendikaitset ning äh, ma arvan, et äh, mittediskrimineerimise põhimõtet on võimalik sama pal-, samamoodi õigustada kui patsientide turvalisuse põhimõtet ning viimane asi, ma arvan, et va-, hädavajalik on käsitleda ka kulusid, mis seonduvad äh, kvalifikatsiooni tunnustamisega, et seda ei tohi kasutada diskrimineeriva kriteeriumina, aga selle kohta on äh, saja kaheksakümne muudatusettepaneku hulgas äh, tehtud muudatusettepanekuid, ma loodan, et me jõuame mõistliku tulemuseni, et äh, see ei viiks selle, ei tohi viia selleni, et ainult nende kutsekvalifikatsiooni tunnustamisega kaasnevate kulude tõttu nad ei saaks tegutseda mõnes teises liikmesriigis, aitäh! Euh, Marianne Harkin, puis M. Becker. Marianne Harkin ja siis härra Becker. Vielen Dank, ich möchte aus der Kenntnis ein... härra Becker. härra Becker vabandab. Thank you. tänan, ma räägin lühidalt. paar kommentaari kõigepealt. mul on hea meel ja tahan tänada raportööri tehtud töö eest ja me oleme nõus äh, ju, osalise juurdepesu kohta nendele inimestele, kes pakuvad tervishoiuteenuseid ja kõike, mis seotub äh, rahva tervisega. kui me räägime tervishoiutöötajatest ja nende liikumisest, ma sooviksin tihendada komisjoni dokumenti äh, selles osas, kus räägitakse distsiplinaarmeetmetest. kui keegi ajutiselt kellelgi ajutiselt keelatakse oma kutselal tegutsemist või kehtestatakse mingi piirangud, kas äh, liikmesriigis tervikuna või osas liikmesriigis, siis tuleb seda ka arvestada mitte ainult seda, et nende kutseala tegutsemise õigus on tühistatud, seega me peaksime kaaluma mitmeid erinevaid võimalusi. ma nõustun härra Toomas Händeliga, kui me räägime sellest direktiivist, siis me peame tagama kõrgel tasemel tarbijate kaitse ja patsientide kaitse, see on kriitilise tähtsusega rääkides nii ajastamisest ja Euroopa kutsekaardi kinnitamisest, siis see aeg on väga lühikene loomulikult me ei soovi viivitusi ja me ei soovi diskrimineerimist nende suhtes, kes soovivad äh, liikuda ühest riigist mingist teise, kuid ma mõtlen sellistele olukordadele, kus tõesti nõutakse täiendavat infot, sellisel juhul ühekuuline periood oleks liiga kitsas ja piirav ja me peaksime mõtlema ka võimalustele seda muuta paindlikumaks, kuid mitte nii liiga venivaks, et liikmesriigid võiksid seda ettekandena ära kasutada ja ma nõustun ka, et tervishoiutöötajate pädevusi on vaja ajakohastada ja täiendada. mis puudutab keeleoskust, ma nõustun Toomas Händeliga, eh, ei tohi lähtuda diskrimineerivalt, kuid jällegi tervishoiu valdkonnas rahvatervisest rääkides me peame tagama selle, et ne, nende töötajate keeleoskused on sellised, et need ei sea ohtu inimeste tervise ja patsientide ohutuse. see oli kõik, mis ma tahtsin öelda raportöörile härra Becker. aitäh, esinaine. Ähm, ma pidasin erinevate haridus- ja koolitusekspertidega arutelusid äh, selle teema kohta. Nad olid pärit eri riikidest ja sellele tuginedes tahaksin ma nõustuda Toomas Hendeli poolt öelduga ning väga oluline on suurendada teadlikkust keeleoskuse osas, see on väga oluline äh, just nimelt äh, tervishoiusektoris äh, ja ning teine asi, kui me vaatame neid riike, kus miinimumharidus piirdub kümne aastaga, siis me võime tõdeda, et nendest haridussüsteemidest on tulnud äh, isikuid, keda vägagi hinnatakse üle Euroopa, näiteks Saksamaa kohta ma võin küll öelda, et et neid hinnatakse vägagi palju, nii et me ei peaks äh, miinimumharidustaset äh, piira-, äh, paika panema, miini-, miinimumharidustasemena paik-, paika panema kaheteist aastat väljaõpet, vaid me peaksime siin jääma paindlikuks. aitäh! ma annan nüüd sõna komisjonile, härra Tjetš. Merci, madame la president um.... Euh, aitäh, esinaine. Few... Ähm, ma tahaksin esitada mõningad kommentaarid, sest tegelikult on see teie arutelu ja teie otsus, sest me äh, igati tervitan proua Ronsuli tööd ja seda aktiivset tööd, mis on tehtud, sest liikuvus Euroopas ja me ei tohi seda unustada äh, on ähm, palju madalamal tasemel võrreldes teistes maailma piirkondadega. ma alustaksin esimesest teemast keeleoskus ja sellega seogas siis keskenduksime muuda seda sada viiskümmend neli, sada viiskümmend viis ja sada kuuskümmend kaks. mõte oli seostada äh, keeleoskuste kontroll diplomite kontrolliga. meie jaoks olid need kaks eraldi teemat ja seda alati see on praegu äh, kehtiv kord ka liikmesriikides, kui, kui teie komisjon soovib seda muuta, siis ärge unustage, äh, sest näiteks kui äh, doktoriarstide puhul on automaatne diplomite tunnustamine, siis see teie nõue vaidlustatakse, sest liikmesriigid ütlevad, et teilt nõutakse keeleoskust samal tasemel, justkui te oleksite äh, arstiteadust õppinud meie liikmesriigis, mis on väga kõrge. seega komisjon alati on öelnud, et keeleoskuste kontrolli, diplomite kontrolli tuleb eraldi hoida. me oleme teadlikud sellest, et kodanike jaoks on vaja rahuldavaid lahendusi et kodanik on kindel, et arst, kes temaga suhtleb, räägib patsiendi keeles, aga kuidas seda saavutada? me igati toetame äh, Euroopa kutsekaardi sisseviimist, volinik Barnier on arvestanud ka Euroopa Parlamendi taotlusega selles küsimus ja ma loodan, et ka tulevikus seda toetatakse, sest loomulikult liikmesriikide valitsused lähenevad asjale erineva nurga alt ja mõju-uuringud, kui need tehakse pärast seda, kui süsteem käivitub, on ka meie poolt igati teretulnud. ja teiseks tahan rõhutada seda, et kui me soovime edendada noorsoo hulgas liikuvust, siis me peame mõtlema ka praktika võimalustele. Äh, mõningad muudatusettepanekud äh, viitavad sellele, et tasustatud praktika tuleks kustutada Äh, meie jaoks on positiivne sõnum, et te tahate midagi head ära teha praktikantide jaoks, kes soovivad tegutseda reguleeritud kutsealal, kuid me ei tohi unustada, et meil on ühtne turg ja ja seal on mitte ainult tasustatud kutsealased, ärge unustage, et meil on ka tööhõive peadiktoraat ja kui kaugele on meie saanud, komisjonid võivad seda soovida, aga liikmesriigid ütlevad, et te lähete liiga kaugele, see ei ole võimalik ühtse turu põhimõttest lähtudes. ja viimasena tahan öelda, et väga elav arutelu on notarite teemal, kas neid tuleks haarata või mitte ja äh, meie kaasseadusloojad arutavad seda, neile tundub, et komisjoni ettepanek neile ei meeldi, äh, sest on olnud väga palju kohtuvaidlusi ja äh, raske on otsustada, kas on vaja põhjenduspunkti või mitte, meil on kohtulahend selle kohta, mis on väga põhjalik kui notarite jaoks lahenduse leidmine on praegu liiga ennatlik, me peaksime mõtlema selle peale tulevikus ja me peaksime seda arutelu üleval hoidma ja võib-olla seda sätestada mitte selles õigusaktis, võib-olla järgmise õiguse meditsiiniõdede puhul kümme või kaksteist aastat, kõik argumendid on esitatud, ma ei hakka neid üle kordama. me hoiame silma peal arutelude käigul kas nõue saab olema kaksteist aastat või kümme aastat, kuid ma tahan rõhutada, direktiivis on kindlaks määratud kooliaastate arv, sest väga oluline, kui küpsed on need inimesed, kes hakkavad mingi kutsealal tegutsema. ja igasugune kompromiss, mis isegi nõuab eh, kooliaastate tühistamist, tähendaks tagurpidi käiku seega meil on vaja lõppkokkuvõttes siiski jääda seda kooliaasta lahenduse juurde, sest see äh, omakorda tähendab äh, nende inimeste küpsusaastaid, kes hakkavad töötama. seega me äh, ootame ära, milline saab olema välja pakutud lahendus, et leida nende seest parim. tänan. enne kui ma annan sõna raportöörile, ma kasutan kurjasti ära oma kohta mm, esimehena see puudutab keeleküsimust, ma olen üsnagi üllatunud komisjoni vastusest, sest võib öelda, et kvalifikatsioon ja keeleküsimused on eri küsimused. minule meenub sellega eh, selline eh, küsimus, mis puudutab siis eh, neid patente oli vaja, et igaüks saaks seda oma emakeeles lugeda. mina pisut oskan inglise keelt, kuid ma ütlen seda isiklikult, mina ei oleks nõus, e, et mind raviks keegi, kes mind, kes paluks, et ma räägiks inglise keeles. või ma, kui ma peaks joonistama paberi peale, selgitada, mis mul viga on ligipääs tervishoiuteenustele on lahutamatu osa Euroopa eh, sotsiaalpoliitikast, nii et me ei saa eh, neid, eh, neid küsimusi vastastikku seada, me kõik oleme rikkumiste vastu. kuid mis puudutab nüüd tervishoiuteenuseid ja see, et ravija peab oskama äh, patsiendi emakeelt on minu meelest miinimumnõue. mõned ütlevad, et äh, koolitusi peaks äh, olema vähem, teised ütlevad, et rohkem. aga kui nüüd asi puudutab notareid, siis äh, loomulikult peaks pisut teadlikumad olema sellest küsimusest. kuid mina arvan, et me peaksime tulema selle õrna tasakaalu juurde, mille me teenuste direktiivi juures leidsime. kui pikk, mõelge, kui pikalt läbirääkimised selle üle toimusid, eriti puudutas see just rakendusala. Mm. selles osas käisid pikad arutelud nõukogu ja eh, parlamendi vahel ja minu meelest äh, meditsiiniküsimused jäid just sellest äh, välja. nii et just äh, pärast läksime raportööriga selle täpsemalt üle vaatama. proua raportöör, ma annan teile nüüd sõna. No, in realtà non volevo sintetizzare il dibattito perché ehm, eh, sono più o meno d'accordo con eh, quasi tutti i colleghi tranne quello di cui... Ma ei tahtnud eriti sõna võtta, sest ma suuremas osas nõustun kolleegidega. ja ma tegelikult toetan ka seda, mida teie ütlesite, proua esinaine, ja olen täielikult nõus teiega keeleoskuse küsimuses äh, nende inimeste poolt, kes töötavad tervishoiusektoris nagu ta ütles, see on tõesti miinimumnõue ja ma olen teiega täiesti nõus kuid keeleoskus miinimumnõudena on väga tähtis, nii nagu ka väljaõpe, koolitus ja seetõttu mul on hea meel, et komisjon äh, kehtestab konkreetse ähm, haridusnõude aastates see on hoopis teistsugune lähenemine, mul on hea meel, et te selle näite tõite. aga kui teie ei taha äh, minna arsti vastuvõtule, kes ei suuda teiega suhelda äh, prantsuse keeles ja olete sunnitud talle selgitama seda piltide abil, siis on täiesti õige öelda, et Teil on õigus nõuda, et teid ravib meditsiinitöötaja, kes räägib teie emakeelt ja kes on saanud ka vastava väljaõppe. ja lõpuks on, on meil võimalus öelda, et me nõuame teatud äh, aastatepikkust haridust ma vabandan, kui ma tundun provokatiivsena äh, nende inimeste ees, kes soovivad asjale läheneda teisest küljest. Saksamaa on alati öelnud, et see riik on Euroopa arengu äh, äh, mootoriks ja nüüd te ütlete, et see lisa kaks aastat hariduses ei taga vajaliku lahenduse itaallasena, ma ütlen, kui meie suudame kaksteist aastat nõuda, siis ma usun, et ka Saksamaa suudab. Bien. Après ce benchmark entre formations, euh, je vous pro- nüüd äh, mm, teen ettepaneku, et me võtame vastu raportööri poolt välja pakutud tähtajad ning äh, vaatame üle tema poolt esitatud kompromissmuudatusettepanekud kaheksandal oktoobril ja hääletamise üheksandal oktoobril ja IMCO äh, komisjon hääletab kahekümne kaheksandal novembril. härra Hendel, kas te soovite vastata? kuna meil natukene on aega ja mulle meeldib, kui me saame põhjalikult arutada äh, siis ma hea meelega annan sõda, et me räägiks nii olulistes küsimustes, nagu seda on koolid. aitäh, enne kui mind puruks revitakse, üks väike kommentaar. kes Saksamaal pärast kutseõpet Ehm, meditsiinilisel kutsealal äh, hoolduse või meditsiiniõena tööle hakkab, temal on kolmteist aastat äh, selja taga. kümme aastat äh, üldist kooli ja kolm aastat äh, kutseõpet. ja kui me suudame äh, kokku leppida väikestes muudatustes, siis me saame ka muudes asjades kokku leppida seda me teemegi enne kaheksandat oktoobrit ja kindlasti, kui te koos töötate, suudate te kompromissi välja töötada. kuid äh, ma kahtlen, et te teete seda prantsuse keeles. nüüd on veel üks äh, päevakorrapunkt. annan sõna proua Lope Fontanile mm et vaadata üle eh, ligi kuussada muudatusettepanekut, mis esitati tema raportile, mis puudutab Euroopa Majandus- ja Kalandusfondi. proua raportöör, teil on sõna. suur tänu teile. ma üritan rääkida võimalikult lühidalt. ma sooviksin väljendada oma heameelt selle üle, et kõik fraktsioonid äh, nii suurel hulgal soovisid muudatusettepanekuid esitada. Need kõik äh, on vastuvõetavad ja parandavad teksti. enamus muudatusettepanekutest puudutavad julgeolekut, tervist, koolitust, harrastus, äh, väikekalapüüki ning töökohtade loomist ning mitmekesistamist järgmisel nädalal me alustame tööd ning ma arvan, et oktoobris jõuame kergesti kompromissini ja äh, äh, loodetavasti jõuame sellise raportini, mis on kõigile vastuvõetav. enamusega muudatusettepanekutest olen ma nõus, eriti puudutavad need, mis puudutavad äh, stabiilsete töökohtade loomist, töötingimuste parandamist, ähm, samuti äh, finantssektori sekkumist, äh, noorte toetust, et neil oleks parem ligipääs kalandussektorile ning samuti ka sotsiaalpartnerite kaasamist ja samuti ka töötajate liikuvuse parandamist, võttes arvesse nõrgemate eh, inimeste olukorra parandamist. ma arvan, et kompromissini me ei võiks jõuda. mõningad muudatusettepanekud sooviksin läbi arutada kolleegidega. see puudutab sotsialistide esindajad, enamus nende muudatusettepanekud võiks olla osa kompromissist, kuid eh, mul on teatud kahtlusi. see puudutab muudatusettepanekut sada kaheksateist eh, ehk siis eh, eh, kalapüüdja statuudi. see puudutab siis nii seda, kes töötab kalapüügilaevas kui ka seda, kes töötab vesiviljelussektoris. ma ei tea, kas see oleks mõistlik nüüd sellega edasi minna. mis puudutab muudatusettepanekuid, mille esitasid proua Sanoni ja proua Hirš, siis sellega probleeme ei ole, kuid ma ei saa eriti aru muudatusettepanekust sada üks mis puudutab investeeringuid äh, ähm, turvali-, julgeolekule ja hügieenile äh, laeva pardal. siin on selline lõik, mis minu meelest äh, piirab komisjoni poolt välja pakutud ja võib-olla oleks hea jätta siin komisjoni tekst selliseks, nagu ta alguses oli ja ja proua teeb muudatusettepaneku ümber kohandada muudeks hetkedeks ning mis puudutab proua Lamberti muudatusettepanekuid, siis eh, keskkonnakaitse ja muudes sellistes küsimustes olen ma täiesti nõus teie ettepanekutega, keskkonnakaitse peab olema lahutamatu osa Euroopa Liidu poliitikast ja peame selle kõik eh, omaks võtma. ma ei tea, kas äh, meie pädevus, see on tegelikult meie pädevuse saanud selle raporti juures. seda meie päris täpselt ei otsusta. ning mis puudutab proua Schuberi muudatusettepanekuid, siin on mul rohkem kõhklusi, on muudatusettepanekud üheksakümmend viis, sada kaheksa, sada seitseteist, sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli kakskümmend seitse soovivad välja jätta konkurentsivõimed komisjoni tekstist ja nad soovivad äh, selle asendada ja ettevõtjate sissetulekutega. minu meelest on oluline rääkida ka konkurentsivõimest, kuigi see tähendab seda, et tuleb investeerida ka teadusuuringutesse ja tehnoloogiasse mina eelist-, eelistaksin sisse jääks konkurentsivõime. mis puudutab muudatusettepanekut sada kaks, mille esitas proua Suuber, siis ma ei saa aru, miks ta soovib põhjenduse ettepunktis eh, kolmkümmend seitse välja jätta. see eh, puudutab parimate tavade eh, vahetamist ja võimekuse loomist, see oleks ju positiivse meie komisjonis mis puudutab muudatusettepanekut sada kolm, siis ma ei ole samuti eriti nõus teie muudatusettepanekuga, ma ei saa aru, miks te soovite, et väike eh, eh, mahu, väikese, väikepüüdjad ei saa toeks, enam sa, saaksid toetust, et oma tegevust mitmekesistada Mm, võttes arvesse, et püügiaega kogu aeg vähendatakse, sest äh, kalavarud vähenevad, on, oleks ju väga hea, kui äh, sel ajal, kui need äh, inimesed ei saa kalapüügiga tegeleda, et nad saaks tegeleda, et nad oleks hõivatud mõnes teises valdkonnas, näiteks, näiteks turistidele suunatud kalapüük. Neil võiks olla selles osas toetused ette nähtud mis puudutab muudatusettepanekut sada nelikümmend kuus artikli nelikümmend neli kohta, siis äh, ma arvan, et raportööride vahel peame arutama seda asja, kas, äh, äh, kas ülekantavad püügimäärad selle osas oleks oleks võimalik kasutusele võtta muudatusettepanekud ja jääme komisjoni ettepaneku juurde. Need oleks siis need muudatusettepanekud, mis minus kõhklusi tekitavad. kuid üld, ülejäänute poolt võib äh, rahulikult hääletada. aitäh teile, proua esimees. suur tänu. härra Kristjanson, palun. Øh, tänan, esinaine suur tänu ka raportöörile tehtud töö eest ja kommentaaride eest minu muudatusettepanekutele. ja ma loodan, et meie koostöö jätkub. on äärmiselt oluline saada ka kaluritepoolne toetus ja seetõttu me peaksime keskenduma ka sotsiaalsetele aspektidele. sest kui me räägime kaasaegsetest äh, kalapüügilaevadest äh, kasutatakse nende pardal väga keerulisi seadmeid ja kalurid peavad neid hooldama, neid käsitsema ja seetõttu on oluline, et neil on kaluritele ka kutsealane koolitus. ja seda mõistlikel tingimustel äh,, arvestades seda, et kalurid ähm, vedavad väga palju aega avamerel kala püüdes. ja ma loodan, et meie koostöö jätkub enne kui ma komisjonile sõna annan, kas eh, kellelgi on veel sõnavõtusoovi? ei ole ja annan sõna härra Jeile. aitäh, äh, esinaine, et te annate komisjonile võimaluse avaldada arvamust muudatusettepanekute kohta, mul on ainult neli märkust, kui te lubate, siis teen neid inglise keeles. Remark refers to the extra viidati täiendavale sõnastusele, mis on välja pakutud mitmes muudatusettepanekus. ainuke kommentaar minu poolt on, et kui me täiendame sõnastust, siis on alati oht, et see loete ei ole ammendav, et midagi jääb välja ja see tekitab tagantjärele probleeme. ja vastupidi mõningatele muudatusettepanekutele, kus on välja toodud täiendavad tegevused, mis algses ettepanekus ei sisaldunud, ma näitan viiskümmend kolm muudatusettepanekus viiskümmend kolm äh, mainitakse äh, partnerid, kes soovivad töötada äh, teise partneri ettevõttes, sellele tasub mõelda. teiseks tahaksin mainida äh, äh, üksikisiku investeeringuid, individuaalseid investeeringuid ja koolitust seadmete kasutamisel äh,. sellega Äh, kaasneb küsimus, äh, et äh, see seadmete ostmine, omandamine, mida pärast võib kasutada koolitamise eesmärgil, näiteks kalalaevade moderniseerimise käigus ja kalalaevastiku efektiivsuse tõstmisel ja see toob endaga kaasa ülekapitaliseerituse probleemi. kolmandaks räägiksin tingimustest, mis on esitatud muudatusettepanek seitsekümmend kuus täiendava tingimustena, nõudes liikmesriikidelt Euroopa Liidu mm, sotsiaalses valdkonnas kehtivate nõuete täielikku täitmist võib tähendada seda, et liikmesriikidele keeldutakse EMKF-i rahastamisvahendeid, kuni nad ei ole täitnud neid seaduslikke nõudeid, võib tekitada probleeme ja võib jätta liikmesriigid teatud võimalustest ilma. ja selle küsimusega tuleks tegeleda. ja viimasena tahaksin rääkida äh, omandi üleminekust äh,, äh, mille suhtes on tehtud ettepanek laiendada seda perekondlikele kalastustegevusettevõtetele, äh, mis oleks mitmekesistav see näiteks luksuskaupade tootja Hermes on samuti pereettevõte, kus sellise suurusega jõukusega firmad äh, võiks julgustada üle anda teisele omanikule, see tähendab seda, et me laiendame piire tohutult ja sellega kaasnevad tõelised probleemid. Te peaksite mõtlema, äh, kuidas seda välja pakutud võimalust piirata. raportöör. suur tänu teile ma sooviksin tänada härra Kristjanseni. ma arvan, et me teeme temaga väga tublit tööd veel. ja mis puudutab komisjoni, siis ma leian, et teiepoolne panus on väga huvipakkuv ja me kindlasti vaatame selle rahulikult üle teiste raportööridega. ma arvan, et on oluline teie arvamusi arvesse võtta. aitäh Merci beaucoup, madame la raportöör. suur tänu teile, proua raportöör. me hääletame muudatusettepanekuid, mille te esitasite ja vaatame, hääletame neid homme. vabandust, ma ei saanud aru. Eh, teie esitate meile kompromissmuudatusettepanekud kaheksandal, üheksandal oktoobril ja siis hiljem me hääletame. võttes arvesse kõiki neid elemente, mida me täna oleme kuulnud. oleme tänase päevakorraga ühele poole saanud. suur tänu teilt, teile kõigile. tänan ka tõlke ja homme alustame hääletusega.